Good afternoon, ladies. tere päevast, daamid ja härrad. paluksin teie tähelepanu, me kavatseme nüüd alustada. tere tulemast sellele avalikule kuulamisele, mille teemaks on töö ja eh, eraelu tasakaal ja sooline võrdõiguslikkus. tahaksin teid siit terv-, siin tervitada tööhõive komisjoni nimel Äh, kahjuks äh, proua äh, Pervanš täna siin olla ei saa, sellepärast et tal on teine väga oluline koosolek, niisiis mina asendan teda, minu vasakul käel istub Regina Bastos, kes esindab Naisõiguste Komisjoni niisiis mõlemad me täna juhatame seda koosolekut, ähm, sellepärast et meil on siin täna kaks arutelude vooru. kõigepealt tahaksin selle kuul-, kuulamise sisse juhatada Äh, hea tasakaal töö ja eraelu vahel on oluline töötajate heaolule, see aitab saavutada ka suuri Euroopa Liidu poliitilisi eesmärke, stimuleerib tööhõivet, eriti naiste äh, hulgas, äh, aitab kaasa noorte ja laste arengule ning loomulikult aitab lahendada soolise võrdõiguslikkuse probleeme. töö ja eraelu tasakaalu saavutamist on võimalik saavutada perele orienteeritud Äh, poliitikaga, vanemapuhkustega ning äh, süsteemiga, mis võimaldab pereliikmete eest hoolitseda. paindlikkus töö korraldamisel, osalise ajaga töötamine, äh, paindlik töögraafik, kaugtöö, need on kõik asjad, mis samuti saavad töö ja eraelu sobi-, üht kokkusobitamist Äh, hõlbustada. meie jaoks on äärmiselt oluline paika panna reeglid ning edendada äh, kogemuste vahetamist, mis aitab sellise tasakaalu saavutamist äh, leida. tervitan kõiki saadikuid, kes on sellele kuulamisele tulnud ning tahaksin öelda, et esimene arutelude voor keskendubki töö ja eraelu tasakaalule kui soolise võrdõiguslikkuse tegurile ja seda esimeste arutelude vooru juhatab Regina pastor ja meie, äh, pastos ja meie külalised on proua Claudia Menne, kes on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni äh, sekretär, äh, proua Konstantina Tavaki, tema on teadur Londoni majandus- ja poliitteaduste koolist ja samuti Agnes Baran-Firion, kes on programmijuht Eurofondist ja tema tegeleb töötingimustega ning pärast nende ettekandeid on teil võimalik siis esitada küsimusi ja saada vastuseid oma küsimustele ja seejärel toimub meil teine arutelude voor, mille teemaks on töö ja muu elu ühitamine ning kaks peamist esinejat on proua Isabel Velbe, kes tegeleb strateegia ja organisatsiooni küsimusega Müncheni Tehnilises Ülikoolis ning proua Anna Rubin, kes on Rootsi vasakpoolse erakonna esindaja ja jällegi on võimalik esitada küsimusi ja saada neile vastuseid ja siis võtame kogu kuulamise kokku. seda teeme siis Regina Pastos ja mina. nii palju siis tänase ürituse korraldusest ja nüüd annan sõna oma kolleegile Regina Pastosele Portugalist, kes siis esindab ka Naisõiguste Komisjoni, palun. Äh, suur aitäh, äh, proua Papadopulo. Äh, Regina, minu nimi on Regina Pastos ning ma olen siin härra Gustafsoni esindajana, kes on meie Naisõiguste Komisjoni esimees. tema on praegu ÜRO naistekonverentsil, seega ta siin kohal ei saa olla, aga kindlasti tahab teid kõiki tervitada, tervitada kõiki, kes te olete täna tulnud siia kuulamisele. täna kõneleme sellest, kuidas sobitada kokku kodune elu ja tööelu, see on meie tänase kuulamise teema. tegemist on väga olulise teemaga naisõiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni jaoks Äh, selle ametiaja jooksul oleme me teinud väga palju tööd selleks, et rõhutada selle küsimuse olulisust ning edendada parimaid tavasid selleks, et leida tasakaal töö ja pereelu vahel ning edendada soolist võrdõiguslikkust. viimase ametiaja jooksul on Euroopa Parlament võtnud vastu terve rea erinevaid resolutsioone, mis puudutavad töö ja pereelu ühitamist. samuti oleme vastu võtnud terve rea resolutsioone soolise võrdõiguslikkuse teemal, äh, näiteks äh, emaduspuhkuse direktiiv, äh, naiste töötingimused teenuste sektoris ja nõnda edasi. samuti oleme võtnud vastu resolutsiooni kõrvaldamaks soolisi stereotüüpe Euroopa Liidus väga vähesed töötajad praegu on Euroopa Liidus rahul oma töö ja eraelu tasakaaluga Äh, see kehtib eriti naiste kohta, sellepärast et naised on kaitsetumad ning äh, see probleem puudutab neid palju rohkem kui mehi nende õlul on kodus rohkem kohustusi kui meestel ja eh, kui lapsed on väikesed, siis eh, väga paljud naised vähendavad tööelus osalemist, nad saavad eh, vähem raha ning alles siis, kui lapsed on suureks kasvanud, lähevad nad tööle tagasi, aga siis on neil võimalik saada tööd ainult osalise tööajaga, seega nende olukord on väga ebakindel. see kõik mõjutab nende karjääri üldiselt ja see loomulikult mõjutab ka nende pensionimakseid ja seda pensioni, mida nad hiljem hakkavad saama saama. väga tihti mehed äh, töötavad väga-väga äh, palju, äh, samas kui naised peavad kodus lapsi kasvatama ja seetõttu töö ja eraelu tasakaal ongi meie komisjoni ja tööhõivekomisjoni jaoks väga-väga oluline teema mul on äh, suur au juhatada siis tänast esimest arutelude vooru. Äh, nagu öeldud, on selle arutelude vooru äh, teemaks töö ja eraelu tasakaal kui soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegur ning tahaksin avaldada tänu kõigile inimestele, kes on võtnud vastu meie kutse ja on täna pärastlõunal siia tulnud. tahaksin kõigile esinejatele öelda, et teil on ainult kümme minutit kõneaega ja ma tõesti palun, et te sellest kõneajast ka kinni äh, peaksite ja teete nii lühidalt kui võimalik, et meil oleks võimalik ka arutelu pidada. proua Papadopolo juba äh, tutvustas äh, neid eksperte, kes meil täna siin on. mina neid seega enam tutvustama ei pea, aga annaksin nüüd sõna Claudia Mennele, kes on Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni sekretär Äh, proua Menne peab lahkuma kell neli, nii ta meile ütles. on äh, väga hea meel, et vaatamata oma tihedale ajakavale sai ta täna siia tulla, selleks, et jagada meiega oma kogu, kogemusi. ta on osalenud väga paljudel üritustel, mille me Naisõiguste Komisjonis oleme korraldanud. ta osales näiteks äh, seminaril, mille teemaks oli see, kuidas naisi Äh, rohkem ettevõtete juhatustesse tuua. ta määrati e-, Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni äh, sekretäriks mais kaks tuhat üksteist ning äh, ta on tegelenud väga palju selliste küsimustega, mis on seotud pensionite ja koolitusega, nii et, et suur aitäh, et te siia tulite ja teil on kümme minutit, palun. jaa, thank you, Mrs Chair aitäh äh, tere tulemast, lugupeet-, äh, tere teile, lugupeetud parlamendisaadikud. Äh, kõigepealt tahaksin Eh, edastada eh, tervitused naisõiguste komi-, eh, siin Naisõiguste Komisjoni külalistele, Euroopa Transpordi Föderatsiooni esindajatele, kes istuvad siin tagareas. ma ise olen ka tegelenud transpordiga, olen töötanud Saksamaa Raudteetööliste Föderatsioonis, nii et, et mul on väga hea meel teid täna siin näha. mind kutsuti täna siia, et ma räägiksin töö ja eraelu tasakaalust ja soolisest võrdõiguslikust ja aega on mul siis kümme minutit ja tahaksin selle jooksul teile anda ülevaate siis, mida meie ametiühingute konföderatsioon selles vallas teeb, räägiksin natukene ka taustast ja sellest, miks selline poliitika on üleüldse oluline, sellepärast et teile võib ju tunduda, et see töö ja eraelu ühitamine on selline vanamoodne teema, eh, millest ei maksa Euroopa Liidu tasandil kõnelda, meil on juba väga palju kogemusi, meil on toimunud väga palju arutelusid, väga palju poliitilisi meetmeid on vastu võetud, aga ometigi on see teema endiselt päevakorras väga aktuaalne ja ma selgitan teile ka, miks on oluline selle teemaga veel ja veel kord tegeleda me oleme praegu äh, kriisis, äh, majanduskriis ei ole veel läbi ning äh, sellel kriisil on olnud suured mõjud töö ja tööturule ja sotsiaalsetele tingimustele ja täna toimub ka ametiühingute tippkohtumine sellel teemal, kuhu ma siit kohe pean ka minema nagu te teate, meil on tööpuudus väga kõrge, eriti noorte hulgas, vaesus on kasvanud, eriti laste vaesus veebruaris esitatud arvud näitavad, et enam kui kolmkümmend protsenti tööealistest inimestest Euroopas eh, on nii-öelda palgavaesed ja eriti naised eh, ühiskond meil vananeb, sellest on ka palju räägitud, sündimus väheneb ning pensionipoliitika, mis praegu kehtib, tähendab ka seda, et me peame kauem töötama selleks, et korralikku pensionit saada ja mõnedes Euroopa Liidu liikmesriikides tuleb töötada juba seitsmekümne teise eluaastani, nagu näiteks Põhjamaades. me ei räägi enam sellest, et minnakse pensionile viiekümne kahe või kuuekümne aastaselt, vaid lausa seitsmekümne kahe aastaselt. ja miks on see oluline ka soolise võrdõiguslikkuse as-, aspektist, sellepärast et naised on praegu tööturul ebasoodsamas olukorras äh, naised töötavad tihtipeale just nimelt osalise ajaga ja see on suur vaesuse oht Eh, ja isegi kui vaadata olukorda majapidamistes, siis hiljutised aruanded näitavad, et need naised, kes eh, elavad eh, koos, kellel on abikaasa või partner, on paremas olukorras kui need naised, kes elavad üksinda. aga meie leiame, et see mudel, kus ka naine teenib siis elatist perele, on äh, Äh, taandarenemas üha, üha rohkem äh, on neid naisi, kelle sissetulekud on kesised ja kui me vaatame näiteks tööpuudumis, tööpuudust, äh, kui me vaatame näiteks palgalõhet, mm, siis jah, võib-olla andmed näitavad, et need palgalõhed vähenevad, aga Äh, aga need, äh, see tähendab lihtsalt seda, et mitte, et naiste olukord oleks muutunud paremaks, vaid ka meeste olukord muutub kehvemaks. niisiis, äh, tegemist on tõesti väga murettekitava arenguga. Euroopa Liidu tasandil äh, Äh, aga me näeme ja ma, ma ei tahtnud täna rääkida ainult sellest, kuidas meie ametiühingutena olukorda näeme, aga tahtsin teile näidata ka Eurobaromeetri andmeid, kuigi siit ekraanilt ei ole neid just väga kerge näha Äh, tegemist on siis Eurobaromeetri andmetele, mis avaldati kaks tuhat kolmteist Euroopa Parlamendi palvel ja minu arvates need andmed on väga huvitavad, sellepärast et need on kooskõlas raportiga, mille parlament koostas kriisi tagajärgede teemal ning nendest andmetest näete te, siin küsiti meestelt ja naistelt, et millised on kõige suuremad probleemid mis neil on, millised on probleemid näiteks soolise võrdõiguslikkuse vallas ja nagu te näete, need äh, töö ja eraelu ühist, ühitamise probleemid ja palgalõhe on kõige suuremad probleemid, millele tähelepanu juhitakse ja mis kriisi tingimustes on süvenenud niisiis meil on olemas statistiline ühelt poolt statistika näitab, et meeste ja naiste olukord võib-olla muutub võrdsema, võrdsemaks, aga kui te inimestelt küsite, siis nad ütlevad, et ei, tegelikult on asi palju hullem. palgalõhe on muutunud suuremaks ning töö ja eraelu ühitamine on muutunud raskemaks. jah, kahjuks neid andmeid ei ole teil siin ekraanilt võib-olla väga kerge näha, aga äh, eriti sellel viimasel slaidil, mida tahaksin teile näidata, et noortest naistest kuskil viiskümmend kuni kuuskümmend protsenti ja ma räägin siin naistest, kes on seitseteist kuni kolmkümmend viis aastat vanad, leiavad, et kõige suuremaks probleemiks äh, nende jaoks on äh, see, et äh, tööandjad kõigepealt ikkagi küsivad neilt, kas neil on lapsi või ei, samas äh, Äh, meeste puhul äh, tööandjad äh, küsivad rohkem, millised on teie, nende oskused, millised on nende nõudmised palga osas, aga naiste töölevõtmise puhul on siis tööandjate esmane mure see, et naine on eelkõige ema ja pereliikmete eest hoolitseja ja seetõttu nad tihtipeale ei taha naisi tööle võtta. niisiis, meil on veel väga palju vaja ära teha Äh, eriti just nimelt töö ja eraelu äh, ühitamise vallas, äh, selles osas, kuidas aidata naisi, kellel on lapsed ja selle teema juurde tulen natuke hiljem tagasi Äh, nagu ma ütlesin, tegemist on pikaajalise poliitikaga ka Euroopa Liidu tasandil, aga te teate, et ametiühingud kõigil tasanditel, riiklikul tasandil, kohalikul tasandil äh, läbi kollektiivsete palgaläbirääkimiste on alati keskendunud sellele teemale. ma ei saa teile siin tuua põhjalikku ülevaadet, aga äh, tahaksin rõhutada seda, et meie Euroopa Ametiühingute Konföderatsioonis koos sotsiaalpartneritega pidevalt tegeleme selle teemaga ja üks suurimaid saavutusi, mida me Euroopa Liidus saavutasime, oli tõesti vanemapuhkuse direktiiv, mis äh, tugineb siis ka äh, sotsiaalpartnerite äh, nõusolekule, see direktiiv vaadati läbi kahe tuhande kümnendal aastal ja ratifitseerimine liikmesriikides on veel käimas. mõned liikmesriigid ratifitseerisid selle läbivaadatud direktiivi alles möödunud aastal Ehm, meil on äh, ka äh, kokkulepe osalise ajaga töö osas, äh, mille raames käsitleme ka siis seda töö ja eraelu lepit-, lepitamist või ühitamist, nii et, et meie tegeleme väga aktiivselt sellega, kuidas seda küsimust lahendada. nüüd veel üks oluline tegevusvaldkond meie jaoks on soolise, sooline võrdõiguslikkus ja sellega seonduvad meetmed. kahe tuhande üheksandal aastal panime paika neli, neli prioriteeti ning üks nendest prioriteetidest oli just see töö ja eraelu ühitamine ning eh, me korraldame selle aasta maikuus ka suure konverentsi, eh, kus siis tutvustame eh, Äh, soolise võrdõiguslikkuse edendamise meetmeid, vaatame siis, milliseid lahenduseid ettevõtted saavad kasutusele võtta, millised on ettevõtete parimad kogemused selles vallas. Äh, ja väga äh, huvitav on see, et väga paljud asjad, mida ettevõtted on teinud, on tõesti just suunatud sellele, et pere ja tööelu paremini ühitada ja aidata neid töötajaid, kellel on lapsed niisiis meie üldine seisukoht on selline, et äh, poliitikas peab alati olema valik ning me ei saa lihtsalt äh, edasi liikuda nii, nagu oleme teinud viimased kakskümmend aastat, me peame oma poliitilist lähenemist äh, muutma, me peame sellele valdkonnale lähenema palju sidusamalt. tüüpiline töötaja on äh, Eh, töötaja, kellel on ka kodused kohustused eh, ja seetõttu on eh, vaja paindlikumat lähenemist tööle. inimeste karjäär peab olema paindlik, meil on vaja siis arvestada, et on perioode, kus inimene töötab intensiivselt, perioode, kus ta töötab vähem intensiivselt ja tihtipeale on kasutatud terminit nii-öelda elu tipptunde möödunud nädalal kõnelesin ühe teadlasega, ühe naisega, kes töötab ülikoolis. Äh, nemad ei ole küll võib-olla meie ametiühingute konföderatsiooni sihtrühm, aga nemad seletasid ka meile, kui raske on nende jaoks äh, perekondlike kohustuste äh, ühitamine akadeemilise karjääriga sellepärast et ka akadeemilised institutsioonid võib-olla ei, ei tegutse nii väga, väga töötajasõbralikult me leiame, et tuleb rohkem investeerida sotsiaalsesse infra, infrastruktuuri. komisjoni sotsiaalsete investeeringute pakett oli midagi, mille üle ametiühingutel oli väga hea meel. niisiis, meil on vaja ka uusi kuvandeid. ma tahtsin rõhutada seda, et kui me tahame välja töötada äh, ühitamispoliitikat, vahetada parimaid kogemusi, siis peame alati võitlema ka stereotüüpidega, äh, me peame võitlema äh, nende stereotüüpide vastu, peame vaatama, milline on kaasaegse perekonna kuvand, me peame arvestama erinevaid perekonnatüüpe, peame vaatama, milline on meeste roll perekonnas ning peame samaaegselt ja paralleelselt siis kõigi nende kuvanditega tegelema ja tahaksin viidata arutelule eh, eh, mida me pidasime, kui me rääkisime vanemapuhkuse direktiivi läbivaatamisest ja siis ei olnud eh, asi mitte selles, et ametiühingutel ja tööandjatel oleksid olnud erinevad seisukohad, vaid pigem olid erinevused kultuurilised. nii. nüüd te näete neid kuvandeid siin Äh, see viimane äh, äh, pilt on siis pärit meie suunisest, kuidas seda vanemapuhkuse direktiivi ellu viia ning nüüd tulen tagasi meie nõudmiste juurde, mis on siis nõudmised, mis on otseselt seotud kriisiga. ma arvan, et enamiku jaoks teist ei ole üllatus, et me nõuame säästumeetmetele lõpu tegemist me ei toeta neid säästumeetmeid, mis kõigile liikmesriikidele peale on surutud ja eelarvedistsipliini. meil on vaja investeeringuid ja kõrgetasemelisi avalikke teenuseid e, e. soolise mõõtmega tuleks arvestada kõigis Euroopa Liidu poliitikates, mis on seotud majanduse juhtimisega. näiteks Euroopa poolaasta puhul praegu soolise võrdõiguslikkuse aspektidega ei arvestada ning koos parle, parlamendiga leiame, et soo, äh, palgalõhede direktiiv tuleks samuti läbi vaadata. see on väga tihedalt seotud soolise võrdõiguslikkusega ja me teame, et liikmesriikide poolt on vastuseis selle teemaga tegelemisele üsna suur. me toetame vanemapuhkust äh, ja, ja isapuhkust ning äh, kui me rääkisime arutasime parlamendiga näiteks emaduspuhkuse ja vanemapuhkuse Äh, alaseid õigusakte, siis äh, oli arutelu ka selles, kas isapuhkus peaks olema samuti sellesse emaduspuhkuse direktiivi sisse toodud või ei. meie leiame, et see isapuhkus tuleks reguleerida eraldi direktiiviga ja äh, paraku on see direktiiv Äh, praegu jäänud komisjoni, komisjoni toppama, nad ei ole tulnud äh, välja veel ettepanekuga selleks direktiiviks, sellepärast et ei ole päris selge, kuidas äh, kaitsta emadust ja kuidas kaitsta vanemaid. ja lõpetuseks tahame hoolitseda selle eest, et äh, Barcelona eesmärgid saavutatakse, see tähendab, et äh, lastehooldusasutusi äh, Euroopas on vaja rohkem, nii et, et lastehooldusasutused ei kannataks säästumeetmete läbi. ma loodan, et pidasin kümneminutisest kõneajast kinni, suur aitäh! aitäh, Claudia Mennes, oli tõesti väga huvitav ettekanne ja nüüd on esinejaks Konstantina Tavaki ja tema on uur-, teadur London School of Economics'is ja Political Science Londonis siis majanduskoolis. ja ta on ka osalenud rohkem kui ühel korral meie komisjoni koosolekutel on jaganud oma teadmisi näiteks emaduspuhkuse ja samuti vanemapuhkuse osas ja ta on siis äh, teadusuurija mm, Londoni majanduskoolis. ja seal tegeletakse ka siis väga naistesõbralike poliitikatega tööturul. palun minu jaoks on tõesti väga huvitav siin täna olla ja tahaksin kõiki teid tänada selle võimaluse eest, et ma saan siin esineda ja et mind siia kutsuti. ja see teema puudutab meid kõiki, tööelu tasakaal ja ma pakun välja vaid mõned ideed, sellepärast et ma leian, et see minupoolne panus see peaks tegelikult olema selline, mis aitab ühendada mõningaid ideid, sest minu kolleegid on juba ära teinud väga head tööd ja on esitanud väga palju statistilisi andmeid. ja teie ise teate seadusandlust palju paremini kui meie. niisiis. seega alustagem siis sellest, millest me ühiselt aru saame, mis, mis siis on tööelu tasakaal? see tähendab, et partnerid suudavad kombineerida nii tööelu kui peret ja seda siis ka nii perekonnas kui tööl. aga me peame tegelikult seda spektrit pisut laiendama ja võtma siin arvesse kõiki tänapäevaseid äh, majapidamisvõimalusi, mis tähendab seda, et võib-olla tegu üksikisikuga, samuti perega, kus on lapsed või ühest soost partneritega. ja samuti tuleb meeles pidada seda, kui me teeme seadusi, et et see peaks olema võimalikult representatiivne ka etniliste, usuliste rühmituste osas ja et see ei peaks arvestama ainult sellist tüüpilist keskklassi valget heteroseksuaalset paari. niisiis, millest me veel aru saame, et tegelikult tõesti tööelu puhul peab olema teatud paindlikkus, vähendada töötunde, näiteks peab olema ka õigus äh, nii isadus, emadus kui ka vanemapuhkusele. ja minu kolleeg äh, proua Menne on juba sellest, sellest rääkinud, ma ei hakka sellest pikalt kõnelema, aga tahan siiski mainida ja leian, et see on üsnagi kasulik. et me saame kasutada siis äh, fun-, äh, definitsiooni ja see on väga väärtuslik nii indiviidi jaoks ja see mõjutab meie heaolu me tahame, et inimesed, et neil oleks võimalik valida ja et neil oleks tõesti võimalikult soodsaks tehtud see valik, et nad saaksid väärtustada seda elu, mis neil on. sellepärast, et elu on ju rohkem kui lihtsalt tööl käimine, see on tegelikult mitmemõõtmeline kogemus. see hõlmab tööelu, vaba aega, koduelu, haridust, sotsiaalset kaasatust ja loomulikult ka heaolu, õnne, eneseväärikust eneserespekti ja ka tööga rahulolu. seega paindlikkus on äärmiselt oluline selleks, et, et me saaksime ühitada neid kahte sfääri, aga siin on ka tegu riskiga ja riskiks on see, et liiga palju paindlikkust võib mõnikord hägustada seda avaliku ja eraelu piiri. seetõttu on oluline, kui me räägime siis äh, tööelu tasakaalust, soolise võrdõiguslikkuse seisukohast, on oluline see, et, et meil oleks selgelt tehtud erisus makstud ja mitte makstud töö vahel ja see ka aitab kaasa siis soolisele võrdõiguslikkusele. ja kui me üldse mõtleme tööelu tasakaalule, siis oleks hea pidada meeles sedasama ka, mida proua Menne just ütles, et on oluline hõlmata erinevaid eluetappe inimese elus, sellepärast et inimese elu on ju dünaamiline, mitte sta-, staatiline protsess ja see on pidev muutus. täna näiteks inimene võib olla rõõm-, õnnelikult abielus, ta võib olla tööga hõivatud ja siis hoolitseb laste eest, aga järgmisel öö, hetkel, nagu Sigmund Baumant juba tutvustas, võib inimene osutuda olevat juba hoopis teistsuguses äh, olukorras, ta võib olla lahutatud, üksikema ja, või siis ta peab hoolitsema mingi vanema sugulase eest ja seda me peame ka siin ära tooma, et hoolitsemine vanema põlvkonna eest, äh, see on ka üks hoolduse vorm ja seega siin see paindlikkus on väga oluline ja metoodiliselt on meil vaja teatud töövahendeid, mis võima, võimaldaks meil äh, teha selliseid äh, erirühmi arvesse võtta ja peegeldada meie ühiskonna erinevaid tahke. ja tõesti, äh, niisugune mitme sektori põhine lähenemine on väga oluline, sellepärast et see hõlmab ka meie olukorra mitmekesisust ja veel on vaja tõsta teadlikkust vanemate seas, et milleks neil on õigus ja kuidas nad saaksid neid õigusi kasutada. ja siin olen ära toonud siis midagi, mis ma leian, on väga-väga huvitav. Hobson Fireland ja Tuckers on seda eh, esitanud väga huvitavas uuringus. ja siin on siis Rootsis ja Ungaris on, soovitan siis on eh, seda kasutatud, soovitan teil ka seda lugeda. siin on nagu kolm erinevat tegurite kogumit, kõigepealt institutsionaalsed, tähendab need poliitikad, õigused, teenused ja töö ja samuti siis toetused ja siis ka kollektiivläbirääkimised, fleksibiilsus ja autonoomia ja järgmised tegurid, mis puudutavad siis soolist, etnilisust, juurdepääsu ressurssidele, inimkapitali ja positsioon, positsiooni ühiskonnas, seega ühiskond ja avalik debatt ja sotsiaalne liikumine, sotsiaalne aktiivsus. ja veelgi keerukam ja üksikasjalikum ja samas ka kasulikum niisugune tabel mis te siin näete, näitab ka seda, kuidas kõik need tegurid on omavahel seotud ja viivad siis sellest õiguste olemasolust selleni, kuidas neid indiviid tõesti ka teostab, neid õigusi. see tähendab, et teadmine õigustest, mis inimesel on, neid siis teostatakse. ja see näitab, et kui selles kolmes erinevas kastis, mis on omavahel seotud, kui nendes kastides on midagi puudu, üheski neist, siis kohe blokeeritakse ka õiguste elluviimine, näiteks kui töökoht, töökoha kultuur on väga mittelubav, ei ole paindlik, siis kõik need, neid õigusi, mis inimesel võiksid olla, neid ei ole võimalik teostada ja veel. me elame majanduskriisis ja väga lühidalt äh, mainin mõningaid mõjusid, äh, mis äh, on siis sellel ka tööelule. kõigepealt see, et meil on siis sugudevaheline palgalõhe, see loomulikult ei aita võrdõi-, võrdõiguslikkusele kaasa ja veel on tegu polariseerimisega ja veel kõige madalamad ja kõige kõrgema posi-, positsiooni töötajad, nende, nende puhul on tegu siis sissetuleku suure erisusega. ja see olukord on veelgi halvenenud ja see lõhe on suurenenud, nii et me ei saa sugugi öelda, et me oleme siis võrdõiguslikkuse osas edasi liikunud. teiseks, inimesi, vabandust, naisi mõjutab see olukord rohkem, me juba teame, miks see nii on. ja naised on rohkem mõjutatud ka sellepärast, et väga paljudes riikides on naised enamuses avalikus sektoris tööl. ja paljudes riikides on ka näha seda, et naiste sissetulek avalikus sektoris on väga palju langenud. suureks teemaks on ka hooldusteenused. Mm, naised on, teevad seda hooldustööd väga palju ja seda teemat on arutatud vähemalt kolmel avalikul kuulamisel, kui mitte rohkemal ja see on tõesti väga-väga keeruline teema. aga samas on see väga oluline kui me tahame tegutseda soolise võrdõiguslikkuse tagamise suunas, sellepärast et sellel on tohutu sotsiaalne väärtus ja samas on tal turuväärtus väga madal. ja veel on huvitav, et hiljutiste uuringute tulemusena on selge, et naiste äh, tööturg kriisiolukorras on muutunud ja praegu äh, täheldame seda, et üha vähem naisi on valmis hakkama tööle osalise tööajaga. ja see on üsnagi lohutav. aga pidades silmas ebavõrdsust, äh, võib täheldada hoopis seda, et tegu on selliste uute puhver äh, tööpostidega, mida asuvad tegema siis noored mehed või naised ja ka siis ajutised töötajad või sisserännanud töötajad. ja veel, mis puudutab siis laste eest hoolitsemist, pikaajalist hooldust, see pere, peredel suureneb see hoolduskoormus ja ka sellel on oma mõju. aga mida ma näen positiivsena kõikides kõike seda arvesse võttes. positiivne on see, et kogu see temaatika võib kaasa tuua radikaalse muudatuse ja selle, seda ma arvan just sellepärast, et ma olen sünnipärane äh, optimist. aga millised on riskid soolises võrdõiguslikkuses? Äh, jah, avaliku sektori palkade külmutamine ja praegu meil on vaja sisse viia sellised meetmed, mis tagavad, et äh, et need produktiivsuse näitajad, et produktiivsust kui sellist ja seda kasumit ja jaotatakse nii hästi kui võimalik. ja loomulikult mitte kõikides liikmesriikides ei ole see mõju olemas, mis puudutab kärpeid. ja kõikidel liikmesriikidel pole ka ühesugune öö, volitus öö, Euroopa Liidus. aga veel, kui me räägime soolisest süvalaiendamisest, siis seda ei ole ellu viidud, kui me räägime fiskaalsest konsolideerumisest ja kõigest muust, siis kõiki neid teemasid ei arvestata enne, kui hakatakse tegelema sooliste küsimustega. ja siin on üks väga kasulik pilt, kuidas tegeleda sotsiaalsete probleemidega. ja me ei tohi vaadata neid küsimusi, neid nelja tegurit eraldatuna. majandus, kultuur, sotsiaalne tegur ja poliitiline tegur. ja miks ma seda teile näitan? sellepärast, et ma leian, et, et kui me ei tegele heaolu ja hoolekandepoliitikaga, kui me ei tegele sellega holistlikult, siis me teeme valesid järeldusi sellepärast, et kui me teeme kärpeid mingis valdkonnas heaoluriigis, siis need kärped äh, toovad kaasa suuremaid kulutusi kuskil mujal. toon teile näite. näiteks võtame tööpuuduse. tööpuuduse kasv mõjutab erinevaid äh, sotsiaalseid kihistusi ja töökohti. Äh, ja siis elamumajandus see mõjutab ka tervist ja elamumajandust, seega meil on ka tõendmaterjalid olemas, et Euroopas inimeste tervis halveneb ja eriti just vaimne tervis halveneb. umbes kolmekümnel miljonil inimesel on Euroopas praegu depressioon. ja ma ei pea hakkama isadusest siin hakkama rääkima, aga mõelgem nüüd, milline on seos äh, selles, kuidas poliitika kujundab äh, suhtumist ja käitumisi ja nüüd lõpetan siis uute trendidega äh, ja, ja poliitiliste mureküsimustega, mida ei ole veel mainitud. see tähendab, et meil on üha suurenev äh, rahulolematus Euroopa kodanike seas, samuti on, ei olda rahul äh, valitsustega, samuti peame tugevdama kodaniku ühes, ühiskonda ja peame tagama vähem konsumeristliku ühiskonna räägin siin ka eriti just nendest riikidest, mis on vaesusest haaratud ja samas teame, et ka, et sisserännanud naiste osas on suurenenud vägivald ja tegu on ka rassismiga. seega, võttes arvesse Euroopa kakskümmend kakskümmend agendat, jah, loomulikult tuleb rõhutada Euroopa saavutusi, aga soolisi meetmeid tuleb hinnata ka rakendamise käigus ja tuleb neid ka seirata, seega vanemapuhkus on ainus moodus, kuidas edasi liikuda ja kombineeritud teenused ei tohi lühendada emaduspuhkast, puhkust, sellepärast et lastele tuleb tagada hea elu algus. ja need, need, nagu te teate, siis soovitustest on sellised meetmed palju paremad. ja tuleb tagada, et et, et need erinevad soolise võrdõiguslikkuse avaliku sektori asutused, et need, mis on siis lõpetanud oma töö või mis on vähendanud oma rolli, et nad tagaksid parema töövõime. ja lõpuks ma toon teile huvitavaid tsitaate. meil on õnn elada demokraatia hällis ja heaoluriigis. see on meie Euroopa pärand ja me väärtustame seda ja me peame seda ka säilitama ja me peame kuulama oma inimeste häält ja peame aru saama nende frustratsioonist. inimesed ei ole rõõmsad. Neil on elus õnnetusi ja on see, on õnnetusi, mis on looduslikud ja on inimeste põhjustatud õnnetusi ja on selliseid, mida me ei saa kontrollida. kasv on oluline, aga millise hinnaga? ja lõpetan nüüd öeldes veel, et jah, inimtekkelised õnnetused, võib öelda, et need, elu on näidanud, et need on nagu retseptid taastumiseks. kui meie valitsused saavad päästa pankasid, siis nad kindlasti suudavad päästa ka inimesi, põlvkondi, ka noori ja lapsi, aitäh! suur tänu, Konstantina Tavaki. ja nüüd on meil viimane esineja, Agnes Parent-Tirion. temal on rohkem kui viieteistaastane kogemus äh, sotsiaalvaldkonnas ja ta on töötanud Eurofondis ja tema juhib äh, erinevaid projekte, äh, mis tegelevad siis tööajaga, sooliste, soolise võrdõiguslikkuse küsimuste ja muude töö, töötemaatikaga ja suur tänu, et täna tulite ja teil on nüüd aega kõneks kümme minutit. vabandust, me tõesti peame seda kella jälgima, sest me oleme pisut üle läinud ma räägin prantsuse keeles, nii et kui te tahate muuta keeli, siis palun. No, no, je ne devais pas. we have a little problem with the computer. Yes. Äh, vabandan, et äh, selle algusega natuke aega läheb, minu nimi äh, on Agnes Baran-Virjon, olen programmi juht Eurofondis, me tegeleme sotsiaalpartneritega erinevatest liikmesriikidest ning üritame siis parandada elu ja töötingimusi, see on siis meie ülesanne. niisiis, ma tahaksin teile, ma tegelikult äh, vastaksin samale küsimusele, mis minu eelkõnelejadki, aga esitaksin teile ka mõned äh, arvud ja mõned graafikud. Äh, meil on siin ka see raport, kutsun teid üles seda lugema, siin on veelgi paremini selgitatud kõike seda, mida ma öelda tahan kõigepealt me tundsime huvi, kuidas on looga tasakaal, kuidas on tasakaal era- ja tööelu vahel ja äh, me oleme kõik nõus, et Euroopa tasandil, et see on üks eesmärk, millega tuleb tegeleda, aga me ei ole alati kindlad, kas me sellest asjast ka kõik üksinda ära saame. vaatasime siis, eh, kuidas eh, seda eraelu ja tööelu eh, tasakaalu nähakse niisiis me esitasime inimestele küsimuse, kas teie töö ja eraelu vahel on olemas tasakaal, hea tasakaal ning ja siin vastuseid näete siis sellel graafikul. kaheksakümmend protsenti inimestest leidsid, et see tasakaal on tõesti olemas aga kui vaadata andmeid täpsemalt, siis selgub, et enamasti on mehed need, kes leiavad, et töö ja eraelu tasakaaluga on kõik korras. ning noored inimesed, need noored vanemad on kõige rohkem, on kõige rahulolematud ja vaatasime siis ka, kuidas töö ja eraelu tasakaalu äh, hinnang muutub inimese karjääri jooksul. me äh, vaatasime siis äh, siin seda nii meeste kui naiste lõikes ja täheldasime, et kolm kakskümmend seitse koma kaheksa aastat on see meeste keskmine tööelu pikkus ja see on pikem kui naiste puhul ning eh, kui üleüldse vaadata seda eh, kuidas mehed ja naised seda tööelu kestvust ja hindavad, siis eh, hinnangud on väga erinevad. niisiis Äh, kui me hindame töö ja eraelu äh, tasakaalu, äh, siis ja ma tahan öelda, et ma suhtun sellesse küsimusse väga paljuski sarnaselt eelkõnelejaga, aga me peame siis vaatama kõigepealt, kuidas toimub sotsiaalne kaitse, kas on olemas lasteaiad, koolid, sõimed, kuidas kõik see on korraldatud, sellepärast et see loob raamistiku äh, Äh, mis võimaldab inimesel töö ja eraelu ühendada, nii et, et oluline on seda faktorit kaaluda, samuti on oluline vaadata, milline on olukord tööturul ning kõige olulisem on ka tööturu segregatsiooni küsimus ja näitan teile ka hiljem illustratsioone selle segregatsiooni kohta, äh, aga äh, Äh, siis kõigil nendel faktoritel, mida ma mainisin, on väga oluline mõju sellele tasakaalule. väga oluline on, et inimesel on valikuvõimalus ja et teil on võimalus tõesti seda tasakaalu saavutada. loomulikult tegemist on individuaalse küsimusega, äh, kõik sõltub sellest, kui palju inimesel on lapsi, kui vanad need lapsed on ja nõnda edasi ja, ja tihtipeale on äh, teatud ülesanded, millega naised tegelevad sagedamini kui mehed ja nõnda edasi ning äh, Ehm, niisiis eh, me ei saa sellist, töötada välja sellist väga ühtset perepoliitikat ja töö, töö ja eraelu ühitsemise poliitikat, me peame tegutsema väga erinevatel tasanditel. Ehm, aga väga oluline on, et kõik need tegevuspoliitikad oleksid sidusad, ehm, see on see küsimus, mille, millele me peaksime keskenduma. näitaksin teile nüüd, jah, mulle tundub, et arvuti töötab, niisiis näitaksin äh, Äh, teile siis äh, mõningaid äh, pilte selle kohta, kuidas on lood tööalase segregatsiooniga. me oleme läbi viinud mitmeid erinevaid uuringuid ja nende uuringute käigus oleme välja valinud teatud ametid, siin on siis kakskümmend kõige sagedasemat ametite gruppi ja huvitav on näha, et nendest kahekümnest grupis, mis me siin oleme välja valinud, eh, on ainult viis sellised, kus on eh, enam-vähem võrdselt esindatud nii mehed kui naised. Eh, need on siis sellised segaelukutsed, kus teistel kutsealadel on siis enamuses kas mehed või naised, nii et üks sugu domineerib niisiis veel üks võimalus segregatsiooni näidata on siis äh, vaadata, kus on see klaaslagi. niisiis äh, äh, palju vähem on neid naisi, kes on siis jõudnud juhtivatele ametikohtadele ja kui juhtivatel ametikohtadel on naised, siis tavaliselt juhivad nad väiksemaid meeskondi Äh, ja sellistes sektorites, kus töötasu on väiksem äh, niisiis äh, naised puutuvad siiski kokku selle klaaslaega. ja nende olukord on seetõttu halvem. veel üks segregatsiooni aspekt on see, et, et kui Äh, äh, et, et see äh, segregatsioon ei ilmne ainult siis kõrgematel ametikohtadel, juhtivatel ametikohtadel. näiteks kui, kui on tegem-, kui on tegemist näiteks selliste ettevõtetega, kus domineerivad enamikel ametikohtadel naised, siis juhtivatel ametikohtadel on ikkagi mehed ja nõnda edasi. nii nii, samuti oleme läbi viinud uuringuid, eh, mis näitavad, et sellistes ettevõtetes, eh, kus mehed ja naised on enam-vähem võrdselt esindatud, eh, lähevad asjad palju paremini ja see on üks oluline asi, mida tahaks rõhutada. ja niisiis tahaksin rääkida sellest, Äh, millist tööd me teeme ja milline on äh, töö kvaliteet. meie Eurofondis oleme koostanud mitmeid näitajaid, mille abil äh, töö kvaliteeti mõõta ja tahaksin teile tutvustada siis nelja põhilist näitajat ja seda, kuidas nad meie elutsüklit mõjutavad. esitan teile siin graafikuid Äh, kõigepealt see, kui tullakse tööturule, siis äh, kui, kui ollakse vallalised, siis äh, kui ollakse juba lapsevanemad ja nõnda edasi. nii et, et üritame siis siin näidata, kuidas töö kvaliteet ja töökoha kvaliteet elutsükli jooksul muutub. ning meeste ja naiste puhul siin olukord on erinev niisiis äh, tõepoolest äh, me näeme siin ka teatud stereotüüpe. niisiis, äh, siin on esimene graafik. <laughs> sinine joon näitab siin siis mehi, punane naisi. niisiis nagu te näete, mehed töötavad rohkem kui nained na, Äh, naised töötavad äh, äh, võib-olla, teevad lühemaid tööpäevi, aga, ja töötavad rohkem osalise tööajaga ja see mõjutab nende sissetulekuid ning naistel on palju vähem võimalusi valida ja oma töötundide üle otsustada. üks indikaator puudutab paindlikkust näiteks äh, kui äh, on vaja minna äh, arsti juurde või kuhugi mujale, siis uuringud näitavad, et meestele tullakse palju rohkem vastu kui naistele selles osas. niisiis jah, naiste, naiste tervis on võib-olla parem kui meestel, aga neile ei võimaldata siis samu soodustusi alati kui meestele. nüüd, millised on tuleviku väljavaated? milli-, millised on võimalused siis äh, oma kutsealaseid oskusi parandada, teha karjääri, see on ka üks asi, mida me vaatasime. Äh, ja äh, siin te näete, et sellest hetkest, kui naise, kui naised saavad lapsed, siis nende karjääri väljavaated hakkavad halvenema aga väga oluline oleks see, et inimesed saaksid siiski eraelu ja tööelu ühitada, teha karjääri ja kasvatada lapsi. Eh, nii et, et see on kindlasti üks aspekt, millele tuleb tähelepanu pöörata. Eh, niisiis veel üks aspekt, millele me tähele eh, pöörasime, on siis töö olemus Äh, millised on tööga kaasnevad ohud, milline on see miljöö, milles tööd tehakse, äh, kuivõrd puudutakse kokku vägivalla, diskrimineerimise ja muude asjadega ja mil määral me saame oma oskusi ja pädevusi kasutada äh, naiste puhul on see näitaja kõrgem kui meeste puhul me, kui me vaatame nüüd tööalast segregatsiooni eh, ja, ja eh, Äh, neid kompromisse, mis mehed ja naised tööelus teevad, siis me näeme, et need on väga erinevad ja loomulikult üks tegur, mida me vaatasime, olid ka sissetulekud, sellest ma ei hakka põhjalikult kõnelema, aga nagu me teame juba, naised töötavad osalise tööajaga, me oleme kõik kursis meeste ja naiste vahelise palgaerinevustega, äh, samuti sellega, et naised tihtipeale töötavad sektorites, mis on vähem tasustatud, nii et, et see loomulikult kõik mõjutab äh, ja seega meeste ja naiste raha, varanduslik sõltumatus äh, on väga erinev äh, kogu äh, nende tööelu, elu vältel. ja väga oluline küsimus, kui me tahame, et Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia edeneks, me peame selle küsimusega tegelema. ja veel üks asi, millest tahaksin kõnelda, on see, Äh, kui palju aega äh, inimene veedab äh, päeval tööl ja kui palju aega ta kulutab kodustele töödele ja nagu teada, siis naised üldiselt kodustele töödele kulutavad rohkem aega kui mehed, kahjuks te seda praegu siin ekraanil näha ei saa. niisiis me siis äh, tõesti täheldasime oma uuringutes, et tasulist tööd mehed teevad rohkem kui naised, aga naised äh, töötavad jällegi kodus pikemalt ja osalise ajaga töötamist mehed ja naised ei kasuta samamoodi äh, Äh, meeste puhul kasutatakse osalist tööaega lihtsalt selleks, et neil oleks võimalik ka teiste, teiste lepingute, teiste töödega tegeleda. naised enamasti töötavad osalise tööajaga selleks, et äh, oma pere eest äh, hoolitseda. nüüd kui me vaatame nüüd inimeste heaolu, siis heaolu kogu nende elutsükli vältel, siis äh, Äh, naiste oma on meeste omast äh, kõrgem. ja tegelikult äh, naiste heaolu meeste omale ei jõuagi kunagi järele. nii et, et järeldus oleks selline, et kui me tahame naiste olukorda parandada, Äh, äh, kui me tahame, et Euroopa kriisist välja tuleks, äh, siis meil on tõesti ta vaja tagada töö ja eraelu vaheline tasakaal. Ähm, meil tuleb selles valdkonnas tegutseda palju ambitsioonikamalt ja olukord on üsna keeruline, nagu te nägite, on väga palju erinevaid tasandeid, millele on vaja läheneda erinevalt ning tuleb siis iga tasandi jaoks leida konkreetsed meetmed niisiis äh, me peame tegutsema selle eest, et äh, segregatsioon tööturul kaoks, äh, me peame me peame siis piirama ka seda osalise ajaga töötamist, nii et, et tööajad ei oleks mitte liiga lühikesed. samuti on vaja pöörata tähelepanu töökohtade kvaliteedile. kui inimene tuleb tööturule, siis ta peab äh, suutma siiski piisavalt teenida, et ennast elatada ning äh, me peame arvestama sellega, et elutsükli jooksul inimese kohustused muutuvad ja tööturg peab sellega arvestama äh, me peame võimaldama igal inimesel ära kasutada oma oskusi ja võimaldama inimestel neid oskusi ka ellu rakendada. nii et, et meil on vaja probleemile läheneda palju laiemalt ja mitte ainult lühiajalisest perspektiivist, aitäh. Merci beaucoup Agnès Parent-Terrion aitäh, proua äh, Barandi-Rione, nüüd oleme jõudnud siis äh, küsimuste ja vastuste vooruni. mul on äh, juba mõned sõnasoovijad siin kirjas. proua Morvai. Teil on sõna. suur tänu, kas ma saan ungari keeles rääkida? nagu oodatud, äh, oligi see, meenutas kõik natukene paroodiat. see kohtumine, kuulamine kahe osapoole vahel, äh, kuhu kutsuti siis ka vabaühendused, nimelt et siis tagada et äh, siin oleksid vähemalt kaheksa parlamendisaadikut kohal naiste õiguste komisjon, kus me praegu ju asume, siin ma näen praegu ainult kaheksa parlamendiliiget, kes äh, üldse tunnevad huvi selle teema vastu. teema vastu, mis äh, käsitleb siis töö ja pereelu ühitamist aga see on ju võtmeteema Euroopa tuleviku jaoks ja Euroopa naiste tuleviku jaoks. ja ilmselgelt see probleem ei ole lahendatav ja te ei ole suutnud isegi lahendada seda probleemi, et me oleksime saanud ka neid ettekandeid, neid slaidegi jälgida. nii et ma sooviksin rõhutada veel kord, et tegu on siin täieliku paroodiaga. ja paroodia on ka see, et me pidevalt arutame sellisel viisil naiste probleeme justkui ei, justkui ei oleks mingit vahet äh, äärepoolsemate liikmesriikide ja Kesk-Euroopa liikmesriikide vahel. me teeme täpselt sama vea, kui rääkides ähm, naiste elust ja probleemidest, äh, nagu ka need, kes seda kritiseerivad, te räägite ähm, ühistest elementist, aga te ei räägi meeste ja naiste puhul äh, Äh, erinevustest, kui me räägime siin töö ja pereelu ühitamisest meeste ja naiste puhul. suurem osa meestest isegi esitas seda küsimust, nad isegi ei saa aru, millest me siin räägime, kui me siin räägime töö ja pereelu äh, ühitamisest. ja me teeme täpselt samasuguse vea, kui me räägime sellistest üldistest ja ühistest asjadest kui me üldiselt räägime naistest ja me ei räägi sellest, et näiteks minu koduriigis Ungaris, mis on siiski suhteliselt uus äh, liikmesriik, äh, endine kommunistlik riik, kus naised äh, elavad praktiliselt orjuses. Nad on aheldatud ja siin ma pöörduksin ametiühingute konföderatsiooni esindaja poole, et mida teie teate sellest, mis toimub Ida-Euroopa liikmesriikides? mida te teate sellest, mida teevad seal rahvusvahelised kontsernid ja ettevõtted? mida nad keelavad, nad keelavad näiteks ametiühingutega liitumist ja see puudutab loomulikult ka naistöötajaid, sellepärast et naistöötajad on palju kehvemas olukorras kui mehed, sellepärast et tihti on tegu näiteks üksikvanematega, võib-olla tal on vaja ka mingit laenu veel maksta ma arvan, et ma ei pea siin veel äh, detailsemaks minema, äh, miks äh, naised on kehvemas olukorras ja miks see neid palju raskemalt tabab, kui nad ei saa ametiühinguga liituda. ja see tabab naisi palju raskemalt, kui nende huve ei esindata et ma sooviksin teada teie vastust sellele, mida te teate sellest olukorrast, mida te teate sellest, mis toimub äh, Ida-Euroopa riikides, endistes kommunistlikes riikides ja et seal praktiliselt ametiühingud on äh, keelatud, sellepärast et äh, seal on rahvusvahelised kontsernid nii aktiivsed. Uh, aitäh, lugupeetud kolleeg. ma palusin, et te esitaksite lühikese küsimuse, mitte pika sõnavõtu meil on veel üks äh, kolleeg, äh, Kornelisson, palun. Thank you very much. suur tänu, proua esineja. kuigi kaheksa parlamendisaadikut äh, on väga vähe, aga see on tegelikult päris hea tulemus Rahvapartei või Euroopa Parlamendi korraldatud kuulamise kohta nii et ma käisin ka ühel teisel kuulamisel ja no, muidugi see kaheksa liiget ka näitavad, kui oluline see teema on. ma arvan, et poolteist aastat tagasi umbes ma kuulsin ühte Norra esinejat ja tema ja esineja puhul oli tegu meesterahvaga, tema ütles, et Norras me näeme, et töö ja eraelu ühitamine ja vastav äh, õigustik on äh, investeering meie majandusse ja ühiskonda. ja ma mäletan, kui kade ma olin, sellepärast mina tulen Hollandist ja Hollandis äh, on asjad hoopis teistpidi sellepärast, et isapuhkus kestab kaks päeva, see tähendab, et üks päev mehed on purjus õnnest ja teise päeva nad kulutavad selleks, et lähevad last registreerima ja viiekümnendatest aastast alates on siis isaduspuhkus kaks päeva just sellel eesmärgil ja seda ei ole isegi muudetud ja samuti äh, lastehooldusteenused on äh, väga kehva kvaliteediga ja samuti emapuhkus on ainult kuusteist nädalat. nii et see ei ole üldine filos-, mingisugune üldine filosoofia, et investeering töö järel ühitamisse on investeering äh, majandusse. nii et kui me tõesti midagi vajame, siis me peame, vajame just sellest arusaamist seda, selle tunnistamist, kui me soovime kas või Euroopa Liidu kakskümmend kakskümmend eesmärke saavutada, näiteks vaesust vähendada, vaesuse all kannatavad äh, naised palju rohkem kui mehed, äh, see on seotud ka tööhõivega ja me teame, et naisi tegelikult äh, alakasutatakse tööturul. nii et ma ütleksin veel kord, et suur tänu, et andsite selliseid ehit-, selliseid ehituskive, millega seda struktuuri üles ehitada, et, et me saaksime ehitada üle konstruktiivse mm, raamistiku töö ja eraelu ühitamise strateegia puhul, sest äh, praegu meil on olemas küll mm, vanemapuhkuse direktiivi osas kuulamine, meil on kuula-, eraldi kuulamisi veel eraldi teiste teemade puhul. jaa meil oleks vaja sellist sidusat, sidusat strateegiat, mis on, millest tuleks ka välja, et see on eluliselt tähtis ähm, Euroopa ähm, majanduse tuleviku jaoks, nii et suur tänu, suur tänu nende aluskivide eest, et mina kindlasti toetaksin sellist ideed, et nende kivide alusel seda ehitada, aitäh. ja nüüd kolleeg Baldacino, lühike küsimus aitäh, proua esinaine, selle eest, et mulle sõna andsite, ma teen väga lühidalt. mina sooviksin küsida järgmist. kas äh, töö ja eraelu ühitamine on, ähm, on alati vaid äh, lastega naiste probleem, sest me, meil on tegu praegu demograafiliste muutustega ja pered, naised, kes töötavad, neil on karjäär ja siis korraga nad äh, leiavad, et nemad peavad äh, laste eest hoolitsema, pere eest hoolitsema, aga neid ei tasustata selle eest, et nüüd mida need naised, mida need pered peavad tegema, nüüd ma räägin just naistest, kes on sünnitamisealised, aga ma ei, ei räägi vanematest, kes on äh, eakamad ja lapsed on juba täisealised, aga lapsed ei soovi oma vanemaid kuhugi vanadekodusse panna, vaid soovivad nende eest ise hoolitseda. aga, aga mida, aga mida siis teha, et, et kas see, kas see inimene peab siis oma lapse jätma kuhugi kooli, sellepärast et ta peab oma haige isa viima haiglasse? või mida, mida see inimene peab tegema, me peame ka sellest rääkima, sellepärast et on ka neid naisi, kelle, kes ei ole küll saanud lapsi, aga nad peavad küll hoolitsema oma vanemate eest. nii et äh, loomulikult on hea, kui me räägime nendel teemadel ja mina sooviksin, et äh, meie parlament äh, arutaks neid teemasid veel rohkemgi, aga me peame ka rääkima ka teistest naistest ja ka teistest peredest, naistest, kellel on ähm, elukutse, kes töötavad, aga kes peavad oma pereliikmetest hoolitsema, nii et kas te olete kaalunud ka sellist, sellist teemat, sellist teemaasetust? aitäh! aitäh kõikide nende küsimuste eest. ja nüüd lühike vastuste voor. kõigepealt saab sõna äh, proua Claudia Menn. Euh, jah, äh, äh, lugupeetud juhataja Äh, ma tahaksin ka reageerida sellele, mis ma kuulsin äh, ja nende nõudmiste kohta. Äh, ma tahaksin teada, kas te olete kursis nende direktiividega, mis meil siin Euroopa Liidus on, direktiividega, mis puudutavad võrdset kohtumist, kohtlemist ja meeste ja naiste vahelist võrdõiguslikkust meil on neid direktiivne viisteist ja üksteist juba käsitlevad konkreetselt seda teemat Äh, mulle tundub, et te praegu murdsite siin sisse juba lahtisest uksest. nii et, et äh, võib-olla meil on tõesti jah, asju, mida tuleks parandada, äh, näiteks emaduspuhkuse direktiivi, aga selles valdkonnas äh, Äh, on parlament teinud suuri jõupingutusi äh, selleks, et äh, paraku selles tekstis oli selliseid nõudmisi, mis olid liialdatud ja seega ükski eesistujamaa ei tahtnud ka sellega tegeleda, sellepärast et need nõudmised olid ebarealistlikud kui te teeksite, ma tahaksin rääkida, et kui on tegemist mõistlike ettepanekutega, siis meil on kõigis Euroopa riikides juba vanemapuhkused, mis on pikemad eh, kui siiani. siin taheti neliteist nädalat, komisjon on isegi välja pakkunud kaheksateist nädalat ja nõnda edasi Äh, seadused peavad olema rakendatavad. Äh, meil on olemas direktiiv, mis puudutab ka palkade võrdsust, aga seda direktiivi tuleb ka kasutada. Äh, see näiteks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal me hakkame asju läbi vaatama, aga, aga miks me ei kasuta ära praegu seda direktiivi? mina oma koduriigis olen seda teinud äh, Äh, suured summad on naistele tagasiulatuvalt äh, järele makstud. Äh, aga te räägite kogu aeg sellest, et meeste palgad on kõrgemad kui naiste palgad, direktiiv aga käsitleb just nimelt seda teemat, et seal on kirjas, et kui te teete võrdset tööd, Äh, kui naine teeb samasugust tööd kui mees ja kui teid ettevõttes diskrimineeritakse, kui selles sektoris, kus te töö, töötate, diskrimineeritakse, kui on olemas kollektiivleping, siis äh, äh, tuleb oma õiguste eest võidelda, miks te seda ei tee? niisiis, mul on kõrini kõikides nendes, kogu sellest halisemisest äh, meilt kogu aeg nõutakse asju, mis tegelikult on juba olemas ja teil ei ole julgust, mitte kellelgi ei ole julgust oma õiguste eest võidelda, sest need õigused on olemas ja mis puudutavad äh, vanemapuhkust, meil on olemas direktiiv, äh, liikmesriigid võivad seda tõlgendada, kuidas tahavad, aga nad peavad midagi ette võtma. Äh, kui Äh, mõningates, mõnedes riikides on see puhkus ka väga hästi tasustatud, teistes riikides mitte, see on liikmesriikide enda valik ja ma arvan, et sellega ma lõpetan. Luling äh, on... aitäh, proua äh, Luling, meil on siin suur ajahäda, nii et, et ma tõesti, mul on tõesti kahju, meil on väga oluline, väga palju küsimusi sellel olulisel teemal ja nüüd on meil ainult viis minutit aega selleks, et vastata kõigile nendele küsimustele ning äh, ma kutsuksin teid üles äh, tõesti vastama väga lühidalt ja väga kiiresti. ma tean, et äh, teie olete need inimesed, kes suudavad nendele küsimustele hästi vastata ka mõne minutiga. niisiis kutsun teid üles omavahel seda viit minutit ära jagama ja selle jooksul küsimustele vastama, aitäh. So I try to be ma üritan teha lühidalt ja hakkama saada ühe minutiga, aga mis puudutab nüüd ametiühinguid ja naiste õigusi Ungaris, siis ma kindlasti sooviksin teiega seda arutada. ma tean, et ametiühingute olukord Ungaris on väga keeruline, ma tean, et teil on ka vastav äh, töötajate nõukogu, äh, nii et ma tean, et äh, teil on samasugune süsteem nagu Saksamaalgi, et seal on töötajate nõukogu ja siis ametiühingud, nii et ma natukene pean tutvuma selle pildiga, ma tean, et äh, hargmaised ettevõtted tihtipeale üritavad äh, ametiühinguid tõrjuda, aga see ei ole mitte ainult Ungari fenomen, äh, nii et kui me saame võib-olla omavahel email'e vahetada, siis me võime sellega, seda arutada. sest ma tean, et Ungari ähm, ametiühingud on hiljuti liitunud ja üritavad olla tõhusamad oma tegevuses, vähemalt need on meie teadmised. nüüd erinevate strateegiate siin juba toodi näiteid vanem, vanemapuhkus, emapuhkus, isapuhkus ja nii edasi, et tõepoolest me peame vaatama äh, üle olemasoleva seadusandluse, et võib-olla me saame siis äh, tulevikus äh, paremaid saavutusi saavutada ja ma tean, et ametiühingud on samuti oma lobitööd teinud naiste õiguste edenduseks, nii et ähm, me peame, me, meil on mõningaid kehvad kogemused, et et me peame, meil olid varem ka sellised ettevõtte nõukogud, nii et kui me nendest erinevatest skeemidest räägime, siis me peame vaatama, millised on head ja halvad kogemused ja nii palju siis praegu minu poolt, see oligi vist üks minut. proua Devaki. me peame ka arvestama sellega, et kahjuks Euroopa Parlament või õnneks, ma ei tea, see sõltub teemast, ei saa vastata kõikidele küsimustele, mis on tekkinud äh, siseriiklikul tasandil. nii et ma kardan, et et me, me teame, et on olemas Euroopa Liidu õigus, aga selle õiguse rakendamine sõltub äh, vägagi mm, igast konkreetsest liikmesriigist endast. nii et äh, võib-olla me peame siis valima õigeid poliitikuid, kui me soovime, et asjad edeneksid ma mainisin äh, Ungarit äh, oma vaatevinklist ja äh, ja Ungaris me nägime, et Ungaris isa, mehed ei saanud üldsegi taotleda isapuhkus seoses tööolukorraga. ja seal ei ole isegi sellist kultuuri, mis kuidagi toetaks töö järele ühitamist. aga positiivseid, lootusrikkaid signaale on nüüd, äh, mis puudutab äh, hoolsus, hoolekande küsimust, äh, siis ma arvan, et oma sissejuhatuses ma ütlesin juba, et me peame arvestama ka hoolitsemisega selleks, et ja me peame arvestama igasuguse hoolekandega, mitte ainult laste eest hoolitsema, hoolitsemisega, vaid ka pere, teiste pereliikmete eest hoolitsemisega, nii et teil on õigus, me peame rohkem seda arutama ja vastamaks prouale, kes lahkus, ma ei tea, kas äh, me peaksime arutama seda küsimust, et miks mõningatel Euroopa kodanikel ei ole julgust, et nõuda Euroopa Liidu õiguse rakendamist, siis võib-olla sellepärast neil ei ole seda äh, julgust, sellepärast et nad on vaesed või et nad on sisserändajad või nad on vahel ka äh, illegaalselt sisse rännanud töötajad. ma arvan, et see, nendest vastustest piisas, aitäh uh,. Very short, yes. väga lühidalt. proua Parent-Sirion jah, tõepoolest, me ei ole kõik võrdsed, et on erinevad äh, naiste ja meeste rühmad, äh, keda töö ja eraelu ühitamine äh, mõjutab erinevalt. ja see on, siin on tegu nii poliitilise valikuga kui sotsiaalõigu-, õiglusega, et see sõltub sellest, millistele rühmadele me keskendume ja, ja ja me peame ka vaatama, millised elanike rühmad on meie jaoks olulised, nii et me ei saa siin lähtuda äh, ühest mudelist, mis kõikidele sobiks, sest erinevused on ja loomulikult eakamate eest hoolitsemine. jah, me tõesti ei maininud seda, aga teil on õigus. Äh, seda nimetatakse nii-öelda sandwich generation'iks või võileiva põlvkond, äh, vahepealne põlvkond. et loomulikult peab ka selle küsimusega tegelema, et pereliikmete või eakamate pereliikmete eest ei pea ju ainult naised hoolitsema ja miks äh, inimesed ei kasuta oma õigusi, meil on õigused, äh, aga kui me vaatame andmeid äh, ja me näeme, et, et mingisuguseid õigusi ei ole rakendatud, ei ole need kasutatud, siis me peamegi me vaatama rakendamise poolt ja siinkohal ongi ametiühingute pool äärmiselt oluline, et nemad saavad ju muuta või aidata muuta neid Ähm, mõttelaadi ja, ja stereotüüpe ja kõike muud. ja loomulikult äh, see strateegia osas jah, naised kindlasti hääletavad teie eest. aitäh. sellega on lõppenud meie esimene paneelivoor ja rida väga olulisi äh, punkte tootsin välja aga väga lühidalt soovitan, soovitasin veel paar sõna öelda selle kohta, mida ütlesid meie eksperdid. siin öeldi, et elu on mitmemõõtmeline kogemus. ja seetõttu me peame iga mõõtme puhul konkreetsete küsimustega tegelema ja võtmeküsimuseks on loomulikult tasakaal. tasakaal õigluse, võrdõiguslikkuse vahel, mis puudutab siis naiste õigusi töö ja pereelus, see on lähtepunktiks. see on lähtepunktiks selleks, et mõningaid ühiskondlikke õigusi tagada ja siin öeldi ka, et tänu, et kriisi tõttu, kriisi tõttu oleme me silmitsi veel rohkemate väljakutsetega, me peame leidma uued vastused, uued lahendused see, et mitte astuda samme tagasi oma praeguses arengus. meil ei ole piisavalt ähm, seda infrastruktuuri, et tagada naiste ja meeste vaheline võrdõiguslikkus töö ja eraelu ühitamise puhul. meil on vaja ka investeeringuid selleks, et need erinevad poliitikad ka tõesti hakkaksid toimima. aga need on kõik küsimused, mida me ei tohi unustada, me peame nendega alati arvestama kui me läbi viime poliitikaid äh, tööhõive ja äh, pereelu valdkonnas. niisiis, ma sooviksin veel kord tänada kogu südamest meie eksperte, suur tänu teile ähm, nende ettekannete eest, tegu oli tõesti väga heade ettekannetega nende, selle teema osas. ja ma usun, et sellest on kindlasti palju kasu ka tulevaste ähm, õigusaktide algatuste osas. nüüd ma annaksin äh, sõna oma kolleegile, et me saaksime pro-, jätkata siis oma järgmise paneeliga. jah, meil ei ole siin äh, väga palju aega, äh, aga see teine paneelivoor äh, räägib siis töö ja muu elu ja muu elu ühitamisest. meil on siin kaks eksperti, Isabel Velpe ja proua Anna Rubin. ma räägiksin paari sõnaga ka nendest ähm, kõnelejatest. Isabel Velpe ähm, on siis äh, strat-, äh, tegeleb äh, strateegiaorganisatsiooniga Müncheni tehnilises universitee-, ülikoolis ja ta on õppinud nii Münchenis kui ka Massachusettsi tehnoloogiainstituudis. ta on õppinud ka Londoni majanduskoolis ja oma doktorikraadi sai ta Väitlesbergis. ja enne, kui ta äh, võttis üle strateegia ja organisatsiooni üksuse juhataja koha Müncheni ülikoolis, ta töötas ka ähm, personaliküsimustega ja ta on töötanud Ludwig Maximilian ülikoolis ja samuti ka Berni ülikoolis Šveitsis. ja ta on ka äh, erinevate ähm, teadusajakirjade toimetuses ning ta on avaldanud ka raamatuid, välja andnud ka kuuskümmend artiklit ning tema artiklid on avaldatud Human Relationsis, Organization Studies ja teistes ähm, eriala ähm, ajakirjades. niisiis, proua professor Velpe, teil on sõna, teil on kümme minutit ähm, ja meil on täna siis kaks kõnelejat ja siis meil on aega veel vastuste jaoks tere, ma olen juhtimisprofessor ja räägin siis täna sellest, kuidas globaalsed trendid mõjutavad organisatsioone ja kuidas see omakorda annab võimalusi paremini ühitada tööelu muu eluga. ja mul on palutud rääkida ka äh, soolistest erinevustest, mis võivad tõusetuda sel teemal on ilmselge, et me oleme silmitsi praegu väga paljude üleilmsete trendidega selles osas, kuidas me organiseerime oma tööd, kuidas ettevõtted organiseeruvad ja see ka mõjutab siis seda, kuidas ühitada tööd ja elu ja need ei tohigi olla ju eraldatud. seega kõik olulisemad trendid on siis üleilmastumine, maailm pole kunagi olnud nii ühendunud, meil on, ütleme, üleilmne talentide turg ja see surve, mis on innovatsiooni osas, on väga suur, vähemalt läänemaailmas me näeme ka seda, et ühiskondlikud väärtused muutuvad, inimesed väärtustavad rohkem paindlikkust, pereelu, eraelu ja see nüüd võttes seda arvesse, see omakorda survestab organisatsioone väga palju, organisatsioonid peavad püüdlema te teha paremat inimeste jaoks ja samas nad peavad ole, jää, jääma stabiilseks ja nad peavad kasutama mastaabisäästu see puudutab just suuri organisatsioone, aga samal ajal organisatsioonid äh, peavad olema ka palju paindlikumad, nad peavad suutma nii-öelda surfata turgudel ja väga kiiresti tegutseda selleks, et kasutada ära võimalusi innovatsiooniks. Nad peavad olema paindlikud ja see on ka see, mida töötajad nõuavad ja üks asi on siis see, et see paindlik turvalisus see on ju midagi sellist, mida peavad pakkuma ettevõtted ja organisatsioonid ja see on ka midagi sellist, mida inimesed, noorem põlvkond eriti, hindab üha rohkem. et oleks siis paindlikkus ja turvalisus nii töö kui muu elu puhul olemas. seega, vaadates nüüd asja organisatsiooni perspektiivist, juhtimisperspektiivist, siis tõesti, me näeme suuri innovatsioone selles osas, kuidas me korraldame tööd ja loomulikult me näeme ju ise, et väga palju toimub tehnoloogilisi uuendusi just nimelt IKT valdkonnas, aga samas me näeme ka, et toimuvad innovatsioonid just selles osas, kuidas me korraldame oma tööd organisatsiooni sees ja organisatsioonide vahel. ja tegelikult see muutubki selliseks konkurentsieeliseks organisatsioonidel. see, kuidas, milline on nende juhtimis, eestvedamismudel ja kuidas nad või, saavad ühitada siis inimeste töö ja eraelu. praegu on tegu ärimudeliga ja see tagab siis organisatsioonide konkurentsieelise. aga tulevikus on kindlasti, peab olema siis selline mudel, mis ühitab töö ja eraelu. ja kuidas siis maailm välja näeb, mida saab järeldada siis tehtud uuringutest? kõigepealt praegu loomulikult me näeme, et, et organisatsioonid demokratiseeruvad kaheksateistkümnendal sajandil oli demokratiseerumine poliitiline, aga nüüd jah, kui me räägime kaheksateistkümnendast sajandist Euroopast, siis jah, seal oli siis alternatiiv äh, sellele, et kuningad valitsevad. ja Prantsusmaal viidi, olid teatud eksperimendid ja ka äh, Briti kolooniates äh, Ameerikas, aga toona oli see nagu ilmvõimatu, kuid hakati, seda hakati nägema kui alternatiivi ja praegu tegelikult toimub samasugune revolutsioon, aga see toimub siis organisatsioonide tasandil. ja me näeme seda ja täheldame seda juba praegu, et töötajad, töötajad hakkavad siis nii-öelda nõudma asju oma, oma juhtkonnalt ja need, need ettevõtted, mis juhivad demokraatlikult, mis on kooperatiivi põhimõttel, nad on väga edukad ja et seda võimaldab IKT ja see kõik nõuab ka seda, et on rohkem kaasatud inimesed ja et valitakse, töötajad ise valivad, kes neid hakkab juhtima ja see on tõesti väga suur, oluline trend ja see, see tegelikult eeldab siis seda, et paremini tagatakse inimeste soove ja nõudmisi, kellena ja kus nad tahavad töötada. ja veel teine trend on täheldatav. ja see on see, et organisatsioonid peavad vastama selle nõu-, nõudmisele, et olla stabiilne ja paindlik samal ajal. ja mõned organisatsioonid, mis on olnud nii-öelda organisa-, organisatsioonilise innovatsiooni esirinnas, nad saavad pakkuda seda ainult nii, et nad juurutavad äh, uut, uue sellise töötajate rühma. Need on nii-öelda, on püsitöötajad ettevõtetes, aga samas ettevõte siis tekitab sellise rühma paindlikest töötajatest, kes on nii-öelda, kes võivad taotleda töökohta mingi projekti puhul ja ettevõte seda siis pakub. seega tegu on siis kahe asjaga, kui nüüd asja kriitiliselt vaadata võib öelda, et jah, et see on nagu püsitöökoha lõpp, aga samas võib asja ka optimistlikult vaadata, sellepärast et selline olukord võimaldab inimestel ühitada oma era- ja tööelu ja teha seda palju paremal moel. sellepärast neil on palju vabam valik, kas nad tahavad mingi projekti kallal töötada või mitte, kas nad tahavad mingeid pausi teha ja seega tekib selline nagu tööhõive mosaiik, kus ühitatakse inimese tööelu, näiteks ja siis ta võtab teatud vaba aja enda näiteks hariduse omandamiseks või perega tegelemiseks ja see võimaldab ka organisatsioonidel hinnata, hingata paremini ja ka olla paindlikum ja see on väga oluline üleilmne trend. ja lõppkokkuvõttes, mida see siis tähendab nüüd töö ja muu elu ühitamise puhul? asi on selles, et tehnoloogia, innovatsioon ja tehnoloogia võimaldab meil ühitada kõiki neid eeliseid suurte, suurtes organisatsioonides, taas mastaabisääst ja kõik muud sellised olulised asjad, aga nüüd on võimalik neid eeliseid kasutada ka väikestes organisatsioonides ja me teame neid, seda, et noor põlvkond väärtustab just seda, nad hindavad, hindavad selliseid horisontaalsemaid hierarhiaid, detsentraliseerimist ja, ja sellist olukorda, mis võimaldab paremat loovust ja paindlikkust. seega jah, traditsiooniliselt on kõik need väärtused olemas olnud väikestes ettevõtetes, aga nüüd tehnoloogia võimaldab, et ka kõik muud ettevõtted ja organisatsioonid saavad kombineerida sellist süsteemi. Need olid minu mm, mõtted sellest, kuidas organisatsioonid saavad neid aspekte paremini hõlmata ja see tähendab nüüd tahan edasi rääkida siis nendest raskustest selles osas. olen, tahaksin teile nüüd näidata ühte graafikut, mis omakorda võiksin öelda, klassifitseerib teatud ametialad vastavalt kahele põhimõttele. me kõik, alati kui me mõtleme mingitest ametikohtadest või inimestest, siis me mõtleme, et oh, me mõtleme alati, kas inimene on kompetentne ja me mõtleme, et oh, kui meeldiv inimene, kui, kui soe, kui tore isiksus seega alati on nagu kaks mõõdet, alati kui me kohtume kellegagi, me nagu oma peas mõtleme selle läbi, nende ametikoha ja selle, millised nad on. ja nüüd see diagramm. see diagramm on nüüd mehe kohta, mehe rolli kirjeldused, näete. ta on professor siin, see mees. see on ju väga hea, niisugune karjäärialane valik, see on nii-öelda paremal pool üle, üle, ülemises äh, nurgas ja inimene on väga-väga soe, ta meeldib inimestele, see mees ta leiab hästi tööd ja inimesed äh, kirjeldavad teda kui pädevat. aga vaadake nüüd naise vastavat graafikut, näete, see ülemine kvadrant on tühi, parempoolne. ja see on ju sama, sama pilt ja see ongi see kõige olulisem väljakutse, raskus, mis meeste ja naiste ees on tänapäeval, selles mõttes, et kuidas nad ühitavad töö ja eraelu, sellepärast et karjäärinaised tänapäeval, isegi kui neid peetakse pädevateks karjäärinaisteks, siis meid jah, meid tajutakse väga meeldivana. seega selleks, et olla edukas mingis karjääris ja selleks, et ronida organisatsiooni hierarhias üle, on vaja, et seda inimest nähtaks hästi mõlemal, mõlemas aspektis. ja ausalt öeldes, jah, ma nüüd hiljuti lõpetasin just ühe väga olulise mahuka uurimise sellel teemal. võib öelda, et põhimõtteliselt meil ei ole nagu alati piisavalt teadmisi uurimisvaldkonnas. see on nagu vaktsiinipuudus. miks meil pole naisi liidrite, juhtide positsioonil, miks? see, põhjused on ju väga hästi teada ja ka lahendused on väga hästi teada. jah, uurija seisukohalt on kõik juba tehtud, meil on olemas vastav teadmine ja oleks väga, mul on väga väga lihtsalt võimalik teile ära tuua siis äh, niisugune pakett neid uuringuid, mis seda näitavad, aga siin on teatud institu-, institutsionaalsed probleemid ja siin on puudus siis ka poliitilistest meetmetest. ja väga lühidalt näitan teile veel ühte väga-väga paeluvat äh, uuringu tulemust. selleks, et osaleda mingis ametis, on vaja kõigepealt taotleda seda kohta ja me teame ka seda, eksperimentaaluuringutest, et seesama, sama CV, kus on ära toodud samad pädevused, seda hinnatakse erinevalt, võrreldes, arvestades seda, kas tegu on naise või mehega ja me teame, et see on puhas tõde, et kui näiteks inimene läbirääkimisi peab oma palga osas, siis naised, naiste palgasoov on seitse protsenti väiksem ja veel sageli ju kuuleme, et naised nõuavad, et neile makstakse sama palju ja kui, kui need inimesed, kes, kellele ta ei meeldi ja kes ei võta seda tööd vastu, see on sealt eksperimentaaluuringust. seega me teame eksperimentaaluuringutest kõike seda. asi pole kompetentsis, asi, asi on selles, et need nii-öelda stereotüübid, rolli ootused on need, mida mis on olulised ja selle teemaga saab tegeleda ainult meedia ja koolitus, teadlikkuse tõstmine ka Ameerika Ühendriikides on tegeletud juba rassiprobleemidega kolmkümmend aastat ja ainus asi, mis aitab, on siis struktuursed meetmed. ja digitaliseerimine, see võimaldab meil ka ühendada äh, eestvedamist, juhtimise töömudeleid. Äh, jälle see paindlik turvalisus. ma leian, et see paindlik turvalisus on väga hea, seega ja paindlikkus tõuseb, see tähendab, et tööalane innovatsioon saab toimuma, äh, ettevõtete demokratiseerumine, avatus, see võimaldab töötajatel paremini ühitada töö ja eraelu ja uued töötamismudelid. ja neid võib-olla peaks ka sotsiaalkaitse uued mudelid tootma, näiteks kui inimene taotleb töökohta, siis ta vajab ehk toetust ja selleks on vaja uusi sotsiaalseid kontsepte. ja me teame ka, et needsamad pädevused, et neid hinnatakse erinevalt, kui tegu on mehe või naisega ja et, ja et emadus ja isadus, neil on ka erinevad nii-öelda panused tööelus. seega struktuursed meetod, neil on vähemalt tõenäosus, et nad pisut aitavad kaasa sellele olukorrale no.. aitäh! Äh, see oli tõesti väga huvitav ettekanne ja järgmisena annan sõna Anna Rubinile, kes on äh, Äh, Rootsi vasakpoolse erakonna juhatuse liige, äh, tema on tegelenud poliitiliste ja naiste küsimustega, tööaja küsimustega üle kümne aasta. ja äh, ta on õppinud ka tööseadusandlust, tegelenud selliste teemadega nagu töötajate sõnavabadus erasektoris, ta elab Lõuna-Rootsis Lätskuna linnas Äh, viimasel aastal on ta juhtinud äh, Rootsi vasakpoolse erakonna töörühma. Äh, see töörühm on välja töötanud siis raporti selles, selle kohta, kuidas kuuepäevane, kuuetunnine töönädal ja palk omavahel seotud on ta on teinud ka uurimistööd rahvusvahelisel tasandil nii Rootsis kui teistes riikides, sealhulgas siis Prantsusmaal ja Saksamaal ja ta on mõjutanud ametiühingute nõudmisi lühema tööpäeva järele. Ana on olnud siis äh, vasakpoolse erakonna juhatuse liige juba pikka aega, ta on ametiühinguna, ametiühingu liikumises aktiivselt tegelenud ja ta õpetab ka äh, põhi- ja keskkoolis siis äh, feministlikku enesekaitset ja äh, annab kursuse ka naistele, kes alustavad tegevust poliitikas, niisiis tege-, tere tulemast, Anna, ja nüüd on sul sõna. aitäh, et veel nii hilja õhtul siin olete ja nüüd ma lähen üle rootsi keelele kõigepealt äh, tahaksin ma tänada äh, ma olin Björki selle eest, et ta mind siia kutsus ähm, ja tahaksin tänada ka neid suurepäraseid naisi, kes enne mind sõna võtsid. Äh, nende sõnavõtud tõesti soojendavad mu südant ja äh, tõesti suurepärane on siin täna olla. Äh, me kõik oleme siin sellepärast, et me võitleme võrdõiguslikkuse pärast ja me ei peaks kurtma nende üle, keda siin ei ole, vaid olema rõõmsad seal nende üle, kes siin on mina olen äh, tegelenud tööajaga üsna pikalt ja põhjus, miks ma sellega olen tegelenud, on minu poeg, ta on kaheksa-aastane ja ta pani mind mõtlema sellele, et elu on palju enamat kui lihtsalt töö. ning Äh, kui ma rasedaks jäin, siis ma sain aru ka, et ma lihtsalt ei ole enam nii produktiivne kui varem. Äh, ma ei ole võib-olla sama produktiivne kui minu vanune mees, kellel ei ole samasuguseid kohustusi kui minul. Äh, loomulikult on see väga keeruline teema. me teame, et töö on väga oluline see on oluline elatise teenimiseks, kaupade ja teenuste loomiseks, aga tööaja mõiste on tegelikult ju palju laiem. tööaeg on seotud ka tasustamata tööga, töö, selle ajaga, mida me seedame perega või ka ajaga, mida me ei veeda oma perega. Äh, näiteks ajaga, mida me veedame trenni tehes või sellistel kohtumistel nagu see siin või kui me puhkame või magame või niisiis äh, äh, see on seotud kõigi nende asjadega, mis elu elamisväärseks muudavad. see pilt siin viitab tuhande üheksasaja seitsmekümne kolmanda aasta uuringule ning näitab, kui palju aega me ärkvel veedame ja kui palju äh, mida me teeme, aga praegu me Rootsis tegelikult kuus tundi ei tööta, me töötame kaheksa tundi ja paljud inimesed töötavad veelgi rohkem ja mõnedel ei ole töö üldse tööd. nii et, et äh, tööturul ei ole tasakaalu. Prantsusmaal seevastu on äh, sisse viidud lühem töönädal, kolmekümne viie tunnine töönädal põhjus, miks kolmekümne viie tunnine töönädal sisse viidi, oli see, et äh, töökohti paremini äh, jagada ja äh, võimaldada inimestele tasakaalu töö ja eraelu vahel. töötajad Prantsusmaal on kogenud selle tagajärjel elukvaliteedi parandamist, nad on teatanud, et Äh, nad on tõesti saavutanud parema tasakaalu oma töö ja, ja eraelu vahel ja ka naised ja mehed äh, mõlemad äh, te tegevad rohkem kodutöid, hoolitsevad rohkem laste eest ja neil on aega ka rohkem muudeks tegevusteks. aga kui rääkida nüüd töö ja pereelu ühitamisest see on ju meie tänase ürituse teema ja loomulikult ähm, tahaksin sellega seoses peatuda mõnel küsimustel, vaadata, milliseid vahendeid meil vaja on selleks, et seda saavutada äh, kui ei ole õigusakte, kui ei ole äh, sätteid, siis äh, pered lähevad traditsioonilise valiku suunas. naised jäävad koju ja mehed lähevad tööle, hoolitsevad pere eest mina just äh, viisin läbi ühe teadusliku uuringu, kus ma kasutasin neid erinevaid vaatenurki ja vaatasin konkreetseid õigusalaseid ettepanekuid, üks puudutab äh, lühemat tööaega sama palgaga ja teine puudutab siis äh, võrdset vanemapuhkust. nii et, et emad ja isad ei saa äh, osa oma puhkusest teisele vanemale üle anda, vaid nad peavad selle võrdselt välja võtma. Äh, me teame, et tööandjad alati diskrimineerivad naisi senikaua, kui naised on need, kes tavaliselt lastega koju jäävad või osalise ajaga töötavad ning me teame, et mitte ükski diskrimineerimisvastane direktiiv ei suuda olukorda parandada me peame selle ebavõrdsuse välja juurima niimoodi, et tööandjatel ei oleks enam motiivi naisi diskrimineerida. siin on meil mõningad arvud äh, osalise ajaga töötamise kohta kolmkümmend kaks protsenti naistest töötavad osalise tööajaga ja meeste puhul ainult kümme protsenti ning mis puudutab vanemapuhkust siis, siis seitsekümmend seitse protsenti vanemapuhkuse kasutajatest on naised ja ainult kakskümmend kolm protsenti mehed. seda vaatamata asjaolule, et näiteks Rootsis on äh, kirjas, et mehed ja naised peavad vanemapuhkuse võrdselt ära jagama. ja siin on meil siis selline äh, ebavõrdsuse tsükkel. ja me näeme, et naised on need, kes töötavad osalise tööajaga, neil on seetõttu madalam palk. Äh, seetõttu ei saa nad näiteks abikaasast lahutada, kuigi nad võib-olla äh, Äh, ei taha temaga elada, aga nad lihtsalt majanduslikult ei tule üksi toime ning äh, naised on ka need, kes siis teevad enamuse sellest tasustamata kodusest tööst niisiis ja seetõttu on nad sunnitud ka töötama osalise tööajaga. Äh, millised oleksid aga võrdsuse eeltingimused? Äh, minu uuringud, mis puudutavad äh, tööaja lühendamist kuuele tunnile sama palgaga, selles uuringus ma jõudsin järeldusele, et äh, see tööaja lühendamine iseenesest ei suurenda võrdsust. mõned ütlevad, et kui meestel on rohkem vaba aega, siis nad lihtsalt kulutavad selle õlle joomisele jalg ja jalgpalli vaatamisele. ja see võib tõesti nii olla ja seega tuleb naistel isegi koduseid töid veel rohkem teha ja veelgi rohkem laste eest hoolita, hoolitseda. jah, ma tean, et see on selline vastuoluline ettepanek Eh, täpselt nagu ka vanemapuhkuse jagamine, aga ma arvan, et need kaks ettepanekut koos loovad eeltingimused võrdsuse tekitamiseks eh, sugude vahel. ma tean, et mul ei ole väga palju aegu ja võib-olla ma väga põhjalikult ei suuda kümne minutiga kõiki oma ideesid arendada, aga kui teil on küsimusi, kui te tahate sellest rohkem kuulda, siis olen valmis küsimustele vastama ja seda hiljem arutama. siin on meil üks pilt siis Rootsist ja tahaksin äh, rääkida sellest, mis siin pildil on. esimene pilt on aastast tuhat üheksasada seitsekümmend kolm, äh, kui meil ka laupäevad Rootsis olid tööpäevad. Äh, meil oli neljakümne kaheksane tunnine töönädal, sealt läksime üle neljakümne tunnisele töönädalale, see tähendab, et laupäeviti me enam ei töötanud ja me näeme nüüd siin pilti sellest, kuidas perekond on laupäeva hommikul piknikul sellepärast et neil ei ole vaja enam tööle minna. ja siis pilt aastast kaks tuhat kakskümmend ja siin on nüüd neljapäeva pärastlõuna ja pere on piknikul ja ema-isa on ka piknikul, sellepärast et neil ei ole neljapäeva pärastlõunal vaja töötada. Neil on kuuetunnine tööpäev see on midagi, mida me oleme varem teinud ja saame uuesti teha endine äh, Rootsi peaminister Olof Palme ütles, et äh, poliitika on äh, see, kui me tahame midagi teha, et ta küll kahjuks mõrvati, aga tema sõnad elavad minus edasi, kuigi mina olin alles kuueaastane, kui ta suri, aga aga mulle tundub, et väga oluline on olla ambitsioonikas ja äh, Äh, me ei pea ainult reguleerima ja arvestama eelarvega, me peame üritama inimeste elu poliitika läbi paremaks muuta. me peame julgema olla ambitsioonikad töö ja eraelu tasakaalu küsimustes, äh, jätma siin võimalusi nii meestele kui naistele. Äh, mina olen poliitik ning ma võin öelda, et praegune Rootsi valitsus tahab kärpida kõige jõukamate makse, maks, eh, samas eh, kui vaesemad eh, elanikkonnakihid seisavad silmiti sellega, et sotsiaalkindlustussüsteemi õõnestatakse, et töökohadega kindlustatus on vähenenud. ja ma olen koostanud raporti siis, mis juhtuks, kui töönädal oleks lühem inimesed on kogu aeg öelnud, et see oleks liiga kallis, niimoodi läheme tagasi kiviaega, kui me ainult kuus tundi päevas töötame. jah, meie analüüs näitab, et see on tõesti kallis, aga Äh, kui me oleksime äh, neid äh, maksukärpeid mitte teinud, siis me oleksime suutnud selle muutuse ellu viima, me mitte üksnes ei oleks tahtnud seda teha, me oleks ka suutnud seda teha ja mul on väga hea meel, et suutsin kõneajast kinni pidada ja nüüd olen valmis vastama teie küsimustele, aitäh! Well. suur aitäh, see oli tõesti väga huvitav ettekanne ma näen, et väga vähe parlamendisaadikuid on saali jäänud keegi pole siiani sõna soovinud, aga nüüd anname võimaluse siis eh, kõigil küsimusi esitada ja kui te sõna võtate, siis palun ka tutvustage ennast, sest teie ees nimesilti ei ole. ja eh, esitage kohe küsimus, sellepärast et meil on ainult kümme minutit aega järel. jah, kas Shailene Bowes eh, Euroopa Transpordiföderatsiooni naiskomisjonist, töötan Londoni metroos ja olen ametiühingu liige. mind huvitas, Anna, see, et, et kui sa rasedaks jäid, sa muutusid vähem produktiivsemaks. mulle ju tundub, et asi on hoopis vastupidi, sellepärast et sa oled produktiivsem, sa ju lood uue inimolendi ja üks probleem eraelu ja tööelu tasakaaluga on see, et eh, see eraelu pool ei, eh, seda ei käsitleta tööna, aga see tegelikult on ju töö, sest tuleb lapsi kasvatada, tuleb vanemate eest hoolitseda, see on töö ja seda tööd tuleks ka sellisena tunnistada, nii et, et minu arvates, et me räägime siin tasakaalust, aga me rääkisime ka sellest, et seda tööd tuleks kuidagi kollektiviseerida või leevendada ja see, see tähendab seda, et meil on riigi poolt tagatud näiteks õed, sotsiaalteenused, päevakeskused vanemaealistele, just nimelt sellised asjad, mida valitsused praegu, millele kulutusi valitsused praegu kärbivad säästumeetmete lang- ja ja kui sellised teenused ära kaovad, siis selle läbi kannatavad naised, nii et, et tahtsin küsida, mida teie sellest kõigest arvate ja äh, Isabelile ka küsimus, te ütlesite, et töötajad ja tööandjad mõlemad soovivad paindlikku turvalisust, jah, see on teatud mõttes äh, õige, aga mulle tundub, et töötajad ja tööandjad saavad selle paindliku turvalisuse all aru erinevatest asjadest Äh, ühe, ühed soovivad, äh, et arvestatakse rohkem nende perevajadustega, et nende palk kasvaks vastavalt elukallidusele ja tööandjad jälle tahavad, et nad saaksid äh, ekspluateerida töötajaid nii palju kui tahavad, maksta neile nii vähe kui tahavad, et neil oleksid siis vaesed, aga paindlikud töötajad, kes ilmuvad välja, kui neid vaja on ja töötavad nii kaua, kui vaja on ja seetõttu nad ei soovi ka igasuguseid lepinguid ja nõnda edasi, selline äh, praktika on laienenud, selle tulemusena on laienenud ka meeste ja naiste vaheline palgalõhe äh, ja naised on tõesti sattunud väga ebakindlasse ja raskesse olukorda. aitäh! niisiis veel kaks küsim-, meil on juba kaks küsimust, kas kellelgi on veel küsimusi? jah, palun tutvustage ennast minu nimi on Helga Peterson ja mina olen äh, Raudteede äh, Transpordi Ametiühingu esindaja ja minul oleks ka üks küsimus, mis puudutab projektipõhist äh, tööd. minu mure ja see on ka minu küsimus teile, et, et kas on uuritud ka seda, et kuidas töövõtjad konkurentsiolukorras ähm, üksteisega suhet, suhestuvad, kas see tähendab, et palgad siis vähenevad? ja et kas naised, kes ei saa veel nii paindlikult tegutseda, sellepärast et äh, võib-olla äh, nad äh, näiteks kui ei saa osaleda mingis projektis, kui nad elavad Hamburgis ja projekt on Münchenis või vastupidi, et ma sooviksin küsida, et kas on juba uuritud ka selliseid arenguid? There is room for one more question. meil on aega veel üheks küsimuseks, kui on, palun Tere, eh, Philip Seidel, HPV from Europe'ist yeah.. jaa, eh, mul on väga hea meel esimese meesterahvana siin kõneleda. aga mul on hea meel näha, et siin on veel teisigi meesterahvaid. ma sooviksin eh, tänada kõiki neid, kes rõhutasid seda, kui oluline on hoolekandjate tegu ja mis, milline on seos ähm, pensionitega, sellepärast et HPV from Europe'is meie tegeleme just ka pensionäride muredega eelkõige ja ja me näeme, et just eakamad naised, äh, nende olukord on väga keeruline, sellepärast et nende pensionid on vähesed, äh, sellepärast et nende pensionid on juba algusest peale vähe, väiksemad olnud, sellepärast et äh, nende töötasu äh, on algusest peale olnud väiksem ja see ei kajastu SKT-des ega kuskil mujal. ja äh, kui neil on abikaasa, abikaasa äh, sureb, äh, siis võib-olla nendel naistel, leskedel ei ole enam piisavalt vahendeid selleks, et need viimased aastad, mis tavaliselt on kõige kallimad aastad, et hakkama saada vahenditega, nii et mul on hea meel, kui te ka rõhut-, te rõhutasite ka pensionide küsimust, pensionäride küsimust ja äh, ka hoolekandjate küsimus, sellepärast et äh, see pereliikmete eest hoolitsemine on ju äh, keeruline ka lastele. aitäh! ma paluksin siis, et meie panelistid vastaksid nendele küsimustele, Isabel Välpe ja Hanna Rubin, palun. Just be brief lühid, aga tehke väga lühidalt, sellepärast meil on ainult mõni minut veel järgi jäänud. aitäh, ma vastaksin äh, rootsi keeles, ma loodan, et see teile sobib. see on minu jaoks kõige parim keel. nii et äh, ma vastan äh, ametiühingu esindajale, ma küll ei kuulnud teie nime, aga ma olen täiesti nõus kõigega, mida te ütlesite. ja nüüd ma igal juhul räägin inglise keeles. ja jätkan rootsi keeles ma nõustun kõigega, mida te ütlesite ma olin ise selles olukorras, kui ma olin kahekümne nelja aastane ja äh, rase. ja ma ei soovinud olla paindlik, ma soovisin saada head töökohta, püsivat töökohta, ma ei soovinud äh, reisida ringi mööda riiki ja teiste töötajatega, töövõtjatega konkureerida, ei, ma soovisin saada püsivat äh, töökohta, nii et äh, see on täiesti täielik müüt, et noored töövõtjad on valmis olema paindlikud või soovivad seda olla ja meil, meil oleks vaja selliseid ühiseid kollektiivseid lahendusi. ja meil on vaja ka sotsiaalkaitsesüsteemi, kindlustus, sotsiaalkindlustussüsteemi, mis kaitseks äh, töötajaid. ja see, et äh, naised ei saa olla paindlikumad, äh, ma olen teiega nõus, et jah, tõepoolest see paindlik turvalisus, sellega on seotud ka ohud naistele, me oleme seda ka arutanud. ja nüüd Ähm, härrale, kes rääkis eakamatest ähm, naistest äh, ja ka eakatest hoolitsemisest. jah, tõepoolest, see on oluline küsimus, aga mul ei olnud võimalus sellest piisavalt rääkida oma ettekandes, sest see on, see on tõsiasi, et kui naised on töötanud osalise tööajaga ja teinud rohkem tasustamata tööd kodus, siis see loomulikult mõjutab nende tulevast pensionit. ja kuue äh, tunnine töönädal ja kuuetunnine töö, töönädala ettepanek tähendaks seda, et ähm, tegelikult naised peaksid, saaksid palju vähem pensioni ja see loomulikult ka rõhutab, ohustab nende majanduslikku sõltumatust. ja nüüd viimane küsimus, ma paraku kardan, et mul ei ole piisavalt aega äh, veel põhjalikumalt vastata neile ma peaksin tegelikult rääkima saksa keeles, sellepärast et tegu on suhteliselt keeruliste küsimustega, ütleb proua Velbe. mis puudutab seda paindlikku turvalisust, siis me näeme, et on olemas fenomen, et äh, ettevõtted isegi ei leia mm, töötajaid mõningatele kohtadele ja on olemas ka struktuurne töötus. et see kindlasti ei kehti kõikide ettevõtete puhul, aga me näeme seda igal juhul nende ettevõtete äh, äh, puhul mis on äh, sellest väga populaarsed ja me näeme küll, et nemad kasutavad neid paindlikke äh, töökohti. ja, ja ma näen, et siin kardetakse, et, äh, et seda tegelikult üritatakse kari, kuritarvitada. aga, aga kas te arvate, et IKT ähm, loob seninägematu läbipaistvuse? sellepärast, et ähm, employer branding on äärmiselt oluline kasvav valdkond ja, ja me, ja me peame rohkem just läbipaistvust tooma mõningatesse firmadesse, mis on rohkem populaarsed, sellepärast et sellega väheneb ka ärakasutamise võimalust, töövõtjate ärakasutamise võimalus ja nüüd, mis puudutab neid ettevõtted peavad ju ka äh, soovima konkurentsivõimeliseks jääma tulevikus ja siin on olulised ähm, poliitilised meetmed, näiteks äh, põhisissetulek. nii et äh, turvalisus, ma olen eelkõnelega täiesti nõus, aga me teame, et ainult turvalisusest ka ei piisa isegi, isegi seitsekümmend protsenti inimestest on õnnetud oma äh, töökohal ja, ja nad ja nad soovivad võib-olla olla paindlikumad, nii et me peaksime vaatama, kuidas see Äh, ettevõtte juhtkond saaks ka selliste küsimustega tegeleda, neid lahendada. ja nüüd, kas on uuringuid juba läbi viidud äh, nende mudelite osas? ei, et tegelikult ähm, on alles esimesi ähm, ettevõtteid, mis äh, Hispaanias ähm, Brasiilia ettevõte Semcos tehakse selliseid eksp-, katseid, kus üldse juhatus ära kaotatakse, aga nii et, aga see on tõesti äh, me peaksime ka vaatama, et kas need ähm, ettevõtted on üldse edukad erinevates mõõtmetes, et äh, siin on tegu väga uute algatustega ja seetõttu ma põhjalikumalt sellest täna ei rääkinud, aitäh. aitäh. ma arvan, et sellega me võime nüüd kokku võtta ka selle paneeli ja mina räägiksin ka oma emakeeles ehk siis kreeka keeles me oleme praegu kriisis ja sellel kriisil on väga palju mõjusid ka Euroopa viiesajale kodanikule, viissada miljonit kodanikku ootavad väga palju ka Euroopa Parlamendist ja meie naistena ka nõuame teatavaid poliitikaid, mis kõrvaldaksid need probleemid, eelarvamused, stereotüübid me rääkisime töö ja eraelu ühitamisest ja tasakaalustamisest äh, ja kui me vaatame nüüd erinevaid Euroopa Liidu organeid ja institutsioone, siis, siis me näeme, et jah, tõepoolest on väga palju direktiive ähm,, seadusandlikke ettepanekuid, aga arvestades nende kärbetega, kärpemeetmetega, mida ette võetakse siis me oleme näinud, et just äh, Lõuna-Euroopa riikides, Portugalis, äh, kust on pärit minu äh, kolleeg proua Paastos, Küprost on see väga puudutanud ka, et loomulikult kärpemeetmed on vägagi mõjutanud just Lääne-Euroopa, vabandust, Lõuna-Euroopa riike. ja see tegelikult hävitab selle, mida me Euroopa Liidus oleme üles ehitanud, võrdsed õigused kõigile, et tõesti, tegu on suure taandarenguga, me näeme, et tööpuudus on suurenenud. me näeme ka teisi seotud mõjusid vägivalla, eelkõige just perevägivalla juhtumite äh, kasvu. et see nüüd, me peame see, mida me peame tegema enne Euroopa valimisi, mis leiavad aset nüüd maikuus, siis me peame nägema ka, tunnistama kõiki neid probleeme, millega me silmitsi oleme ja me, me peame ka arvestama sellega, et võib-olla uued äh, juhid jätkavad äh, nende kasinuspoliitikat edasiviimisega, nad peavad ka arvestama sellega, et kasinuspoliitika toob endaga kaasa väga ähm, negatiivseid sotsiaalseid tagajärgi. nii et ebaõiglased äh, otsused, äh, mida vahetevahel ka eurorühmas ähm, sule, äh, otsu-, langetatakse ähm, suletud uste taga, sellepärast Troikal ei ole ju tegelikult mingit õiguslikku legitiimsust. Nad ei ole näiteks ka, Troika ei ole ka aruandekohuslane näiteks Euroopa Parlamendi ees, nii et siin ei ole tegu mingi demokraatlikult legitiimse organiga tegu niisiis, ma sooviksin eelkõige tänada mm, meie paneliste, tegu oli naisterahvastega, suur tänu ka kõikidele meesterahvastele, kes väga kannatlikult äh, siia istuma ja kuulama jäid, suur tänu ka kõikide esitatud küsimuste eest. me peame maha käima veel väga pika tee võrdõiguslikkuse saavutamiseni, aga Euroopa Parlament on ainus organ, kuhu ähm, meie miljonid kodanikud oma esindajaid valivad. ja Euroopa kodaniku aasta äh, raportöörina, mis leidis aset aastal kaks tuhat kolmteist, siis ma leian, et aasta kaks tuhat neliteist peaks olema pühendatud töö ja eraelu ühitamisele, sellepärast et kui me kõik, meil on vaja aktiivseid äh, kodanikke teadlikustada rohkem seda, et äh, tuleb kaasa lüüa Euroopa poliitikates, sellisel juhul meil on rohkem ähm, lootust ka oma eesmärke saavutada. proua Rubin rääkis ka ähm, endisest Rootsi peaministrist ja sellest, et äh, poliitikas, äh, kui palju tema poliitikas ära tegi aastasadu tagasi eh, Kreeka filosoofid lõid aluse eh, kaasaegsele demokraatiale ja Sokrates ütles, et, et oluline on kodanike elu parandada, see oli Sokratese eh, seisukoht, sest maailm ei saa paraneda, kui inimene ei parane. me elame majanduskriisi ajal ja siin ei ole tegu mitte ainult arve, arvudega ja kannatavate inimestega, vaid me näeme ka väärtuste kriisi ja kui meie ühiskond, kui me soovime, et meie ühiskond edasi liiguks, siis me peame ka vaatama, kuidas inimene üldse edasi areneda saaks, kuidas mehed, naised äh, saaksid edasi areneda, kuidas, ähm, kuidas see teema asetada ka meie poliitikate keskmesse, nii et see on see lähenemine, mida ka Euroopa Parlament peab arvestama ka tulevaste valimiste ajal et parlamendisaadikud, naised, mehed ähm, peavad äh, kindlasti panustama äh, soolisse võrdõiguslikkusse. suur tänu äh, kõikidele ettekandjatele, suur tänu ka minu kolleegile proua Pastusele ja meie soovime kandideerivatele kolleegidele, meestele, naistele palju edu ja ma loodan, et me kõik siin taas kohtume, ma loodan seda ka ise, et ma teiega siinsamas jällegi kohtun oluline on, et me liikmesriike suudaksime veenda selles, et, et tehtud kärped, tehtud kärped ei tohi enam tabada sotsiaalseid sektoreid, haridussektorit, sellepärast et kui seal vahendeid vähendatakse, siis sellisel juhul meil ei ole enam mingit lootust tugevama, parema Euroopa järele me ju armastame Euroopat ja, ja me loodame, et Euroopa sellele survele vastu paneb. ja et Euroopa jääks inimestele, et inim-, et Euroopa liiguks aina inimestele lähemale. suur tänu teile. Eh, ευχαριστώ πολύ και όλους τους διερμηνείς και επίσης τη γραμμή ja proua esinejana tänab sõbralikult ka tõlke, eh, tänab ka mõlema komisjoni sekretariaate, kes aitasid tänast kuulamist korraldada, aitäh. Muito brevemente também umas últimas palavras para encerrar esta. Suur tänu, mina teen väga lühidalt, ütleb proua Pastas. ma lõpetaksin äh, selle kohtumise sõnadega, et mina leian, et tegu oli väga kasuliku kuulamisega. me jõudsime mm, kokkuvõte, nii et kindlasti on vaja veel palju rohkemat ära teha selleks, et saavutada seda, mida me saavutame, tahame, nimelt et töö ja eraelu oleksid tasakaalus. arutelu keskendus kahele probleemile, millega Euroopa praegu silmitsi on. tegu on siis demograafilise probleemiga, millele tuleb lahendused leida ja teisega ja teine probleem seisneb majanduskasvus ja see on vägagi äh, aktuaalne just nendes liikmesriikides, äh, mis on rohkem kannatada saanud majanduskriisi tõttu. meil on vaja rohkem poliitilisi meetmeid nii Euroopa Liidu tasandil kui ka siseriiklikul tasandil. meil on vaja meetmeid, mis arvestaksid selle, nende mõlemi väljakutsega. ja nende väljakutsetega tuleb arvestada igapäevases poliitikas ja sellega tuleb arvestada ka tulevikus. nii et see on äärmiselt suur väljakutse, et kuidas me saame tagada äh, naiste ja meeste vahelise võrdõiguslikkuse. see, selle läbi muutub ka meie ühiskond äh, õiglasemaks. üks prioriteet, mis on Euroopa kodanikel ja mis on ka kahekümne kaheksa liikmesriigi naiskodanikel on järgmine. et tuleb võidelda selle ebaõigluse vastu, äh, mis valitseb praegu töötasudes. see ebaõiglus mõjutab ju ka pereelu, mõjutab tööelu ja palgalõhe. palgalõhe mõjutab ka meie elu äh, viimaseid aastaid, siin juba ka ju öeldi, et eakamatel naistel on äärmiselt keeruline oma elu viimastel aastatel üldse oma elamist äh, kuidagi kindlustada. nii et see tähendab, et me peame rohkem pühendunult äh, tegelema selle küsimusega selleks, et tagada, et ühiskond oleks õiglane nii naiste kui meeste jaoks. ja mis puudutab äh, neid eksperte, kes täna meie ees esinesid, siis me kuulsime nendelt, et see sotsiaalne muutus, mis aset leiab, me peame seda võib-olla ka teisest vaatevinklist vaatama, me peame ka mm, seda pidevalt jälgima. näiteks, mis puudutab osalist tööaega või siis ka mm, majapidamistööde jagamine. et ka siin on võimalik äh, erinevaid äh, erinevaid väljakutseid ähm, käsitleda. suur tänu kõikide ettekannete eest, need olid väga huvitavad, huvitavad olid ka esitatud küsimused, suur tänu kõikidele osalemise eest, et tegu oli tõesti suurepärase pärastlõunaga, aitäh!